Good afternoon. tere õhtust, tere päevast, daamid ja härrad. Let me welcome you in Brussels uh.... tere tulemast Brüsselisse. meil seisab ees kaks päeva väga pingelist tööd, väga tihe programm. kahjuks meie komisjoni esimees ei saa täna äh, komisjoni koosolekul osaleda niisiis juhatan seda mina. me oleme natukene muutnud tänast päevakorda, nii et, et see on erinev sellest, mis algselt oli välja kuulutatud. niisiis tutvustaksin teile kõigepealt tänase ja homse koosoleku päevakorda. täna pärast kuulamist tuleme seitsmenda päevakorrapunkti juurde, see tähendab ülevaade ITRE külaskäigust Enisasse ja kuues päevakorrapunkt esialgses programmis, see tähendab lepe Brasiiliaga, läheb homse peale, pärast siis kõiki teisi homses päevakorras olevaid punkte kui kellelgi päevakorra kohta midagi öelda ei ole, siis võime lugeda päevakorra kinnitatuks nende muudatustega, mis välja pakuti. kas kõik on nõus? kas keegi soovib midagi öelda? ei, aitäh. niisiis alustame siis meie avaliku kuulamisega, mis puudutab küberjulgeolekuakti tahaksin tervitada nelja kõnelejat. me korraldame selle tänase arutelu kahes plokis. esimeses plokis on siis meil kaks esimest kõnelejat, härra Schaphüüser ja proua Maigre. tahaksin kõiki kõnelejaid paluda, et nad järgiksid meil kehtivaid reegleid, see tähendab sissejuhatav sõnavõtt kuskil kaheksa minutit, seejärel äh, saavad raportöörid ja variraportöörid võimaluse selgitada oma seisukohti, selleks on teil aega kaks minutit ja seejärel saavad sõna ülejäänud soovijad üheks minutiks. komitee arutab eh, siis täna eh, küberjulgeoleku akti, mille ettepaneku Euroopa Komisjon võttis vastu kolmeteistkümnendal septembril kaks tuhat seitseteist ja see resolutsioon eh, koosneb siis kahest osast, kõigepealt Enisa mandaadi pikendamine ja kaasajastamine ja teiseks vabatahtlik süsteem siis küberjulgeoleku sertifitseerimiseks. ITRE komisjon on selles ettepanekus juhtkomisjoniks. arutelud pädevuste üle on endiselt veel käivas ning seetõttu tahaksin tervitada raportööri Angeelika Niiblerit. ma ei ole teda veel näinud, aga loodetavasti ta siia ikkagi tuleb. ja äh, Jan-Philipp äh, Albrehti, kes on siis siin IMCO arvamuse koostaja asemel. ja loodame, et ka tema jõuab kohale. loomulikult on kohal ka Euroopa Komisjoni esindaja, keda esindab proua Spanu, digitaalse ühiskonna äh, usalduse ja küberjulgeoleku osakonna juhataja ja Enisat esindab härra Purser, kes on koostööosakonna juhataja. tahaksin teile teatada, et komisjoni ettepanekut küberjulgeoleku akti osas tõenäoliselt tutvustatakse kahekümne kolmandal jaanuaril järgmisel aastal. niisiis. nagu ma juba ütlesin, on siis meie tänane kuulamine jagatud kaheks osaks pärast sissejuhatavaid sõnavõtte on siis kõigil võimalik esitada küsimusi või võtta sõna. niisiis kõigepealt eh, Enisa määruse reform on meie esimese kuulamise osa teemaks ja annaksin sõna meie esimesele kõnelejale äh,, härra Gerhard Schaphüüserile, kes on äh, Saksamaa Föderaalse äh, Infoturbe Ameti Parlamendi asepresident härra äh, Schaphüüser asus ametisse esimesel jaanuaril sellel aastal. ta on lõpetanud ähm, Münsteri ülikooli, on saanud siis kraadi matemaatikas ja äh, sa on saanud ka doktorikraadi äh, matemaatikas ähm, Haageni ülikoolist. novembris tuhat üheksasada üheksakümmend üks, siis äh, liitus ta äh, äh, Saksa Föderaalse Infoturbeametiga ja ta on seal töötanud nüüd juba kakskümmend kuus aastat, ta on krüptoloogia ekspert, samuti infoturbe ekspert. samuti on tal siis kogemus rakendamise ja järelevalve vallas. niisiis, pärast sellist lühikest sissejuhatust on teil nüüd sõna, härra Schrapphüüser, palun. suur tänu, lugupeetud härra Kulitšek, lugupeetud saadikud, proua Maigre, mu daamid ja härrad, mul on hea meel, et ma olen täna siin. Te olete kutsunud mind arutama küberjulgeoleku akti ja uut ENISA mandaati, millega luuakse uus sertifitseerimise raamistik Euroopa Liidus IKT toodetele ja teenustele. Saksamaa on ENISA ülesehitamises aastast kaks tuhat neliteist aktiivne olnud ja toetanud seda protsessi ja algusest peale on BSI oma panuse andnud ja me saame kasu ENISA tööst ja ENISA saab kasu meie tööst ja me oleme väga huvitatud tugevast ja funktsioonivõimelisest ENISA-st, sest see amet töötab Euroopa Liidu institutsioone, Euroopa Liidu liikmesriike infoturbe vallas ja me teame, et ohud eh, üha kasvavad ja see on väga asjakohane, mida ENISA teeb. ja ENISA keskseks missiooniks on olla partneriks Euroopa Liidus just võrgu ja infoturbe eh, vallas Eh, ta on niinimetatud kontaktpunktiks ja mida me selle all mõistame, kõigepealt eh, NISA teadmised ja nõuanded eh, on NIS käsutuses, samuti toetab ta Euroopa Liidu liikmesriike, institutsioone infoturbe suutlikkuse tõstmisel, samuti Euroopa Liidu poliitikate väljatöötamises ja seadusandluse koostamisel ning samuti eh, edendab koostööd eh, kõigi sidusrühmade vahel, näiteks parima praktika vahetamise kaudu. ENISA on võrgu- ja infoturbe või siis küberturve eh, vallas tegutsemiseks ei ole piisavalt varustatud. kaks tuhat seitseteist me teame, mis on toimunud, kui palju on olnud intsidente ja küberjulgeolek on esiplaanile ühiskonnas tõusnud ja poliitikute päevakorras samuti esikohal ja sellepärast me peame silmas pidama ka, et digitaliseerimine tulevikus muutub üha tähtsamaks ja laieneb ja nüüd on komisjonilt tulnud uus ettepanek ENISA määruseks ja tahetakse anda Enissale alaline mandaat ja Saksamaa hmm, täiesti sõnaselgelt tervitab seda ettepanekut. jah, ja samuti me toetame seda, et eh, sellel asutusel oleks piisavalt eh, ressursse, et tõhusalt oma ülesandeid täita. ja me tahaksime ka juhtida tähelepanu sellele, kuivõrd tähtis on Enissa roll NIS direktiivi ellurakendamisel, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kuusteist ja eh, etendab Enisa ka tähtsat rolli oma üksuste kaudu, koostöörühm ühelt poolt ja CIRT võrgustik teiselt poolt. ja meie hindame Enisa tööd väga positiivseks, eriti eh, seetõttu, et Enisa pakub väga mm, ainulaadseid teenuseid liikmesriikidele ja Eh, annab nõu näiteks eh, riiklike tsirtide eh, väljaarendamiseks ning samuti viib läbi küberõppusi kogu Euroopas, Cyber Europe ja ka Euroopa küberjulgeoleku kuud korraldab, kus teavitatakse küberjulgeoleku küsimustest nüüd täna me käsitleme siin küberturvalisuse akti ja Enisale tahetakse välja pakutud ettepanekuga anda alaline mandaat, aga selles ehm, ettepanekus on ka uusi ülesandeid, mis pannakse Enisale. nimelt eh, uus roll antakse Enisale Euroopa Liidu sertifitseerimisraamistikuga seoses. nüüd ettepanek eh, Enisa rolli kohta ehm, ei arvesta piisavalt liikmesriikide praeguse sertifitseerimistegevusega ja selle eduka koostööga, mis IKT sektoriga toimub, mida tunnustatakse ka väljaspool Euroopat ja hinnatakse kõrgelt. Euroopa Liidu sertifitseerimisraamistiku ellurakendamine vastavalt ettepanekule tähendaks seda, et nõrgenevad liikmesriikide sertifitseerimisalased tegevused ja sellega ka turvalisus võib ohtu sattuda arvestades digitaliseerumise laienemist ja ohtusid, mis sellega eh, ka kasvavad, oleks selline lähenemisviis ebaproduktiivne ja me kindlasti võtame sel teemal sõna ka järgmises eh, paneeldiskussioonis nüüd see uus mandaadi ettepanek pakub äh, uue rolli Niisale ka operatiivkoostöö vallas. nii et, et nähakse ette, et Niis hakkab etendama tähtsat rolli küberkriiside ajal Euroopa Liidus äh, tsirtsvõrkude kaudu ja Enissa peab tegelema ka ekspost analüüsidega äh, intsidentide puhul ning analüüsima toimunut meie eh, riiklik eh, küberturvalisuse asutus arvame, et operatiivülesannete panek eh, NISA-le Euroopa Liidu küberturvalisuse vallas mm, pälvib kriitikat, oleme selles suhtes skeptilised. kõigepealt küberjulgeolek on ikkagi liikmesriikide pädevuses ja nende peamine eesan-, ülesanne. Euroopa Liit ja liikmesriigid ja ka NATO eh, peavad kinni pidama proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõttest, sest eh, pädevused siin on, kuuluvad liikmesriikidele. nüüd eh, nende pädevuste nihutamine Euroopa Liidu tasandile tähendab seda, et liikmesriikide jõupingutused küberturvalisuse suurendamise vallas ei tarvitse tulevikus jätkuda sama edukalt ja mitte üheski teises valdkonnas ei ole eh, usaldus nii suur kui just selles valdkonnas praegu liikmesriikides. Eh, sest siin ollakse sihtrühmadele kõige lähemal, tuntakse olukorda koha peal ja seda nii avaliku halduse, kodanike kui ka äriühingute tasandil. ja eriti puudutab see kriitilisi infrastruktuure eh, sest Äh, tehakse nende kaitsmiseks tihedat koostööd ettevõtetega ja järelevalveasutustega ja seda, see on tekitanud suure usalduse. teiseks, äh, Euroopa küberturvalisuse äh, valdkonnas on juba operatiivasutuses olemas Euroopa Liidu tasandil CIRT, tasandil on meil CERT-EU pädev asutus, eh, kes tegeleb ka operatiivteenuste osutamisega institutsioonidele ja ametitele. ja see on, CERT-EU kuulub CIRT võrgustikku ja on Euroopa operatiivne asutus, kes omaenda mandaadi ulatuses äh, saab jagada äh, pädevat informatsiooni, tuginedes oma ressurssidele, näiteks äh, aidata äh, ülevaateid olukorrast saada, kui toimuvad mingid instu-, inst-, intsidendid. ja me peame arvestama, et liikmesriikide kriisid on üks osa Euroopa kriisidest ja ei saa eh, lahti haakida ühte teisest. nüüd eh, lisandväärtus eh, Enisa poolt on ainult siis tagatav, kui toimub koostöö liikmesriikidega, millele tuginetakse ja mis puudutab nüüd küberturvalisuse delegeerimist Euroopa asutusele seadusega, ei suurenda usaldust võrkude vastu, vaid võib isegi olemasolevat liikmesriikide IT-kriisi haldusstruktuure nõrgendada. sest need struktuurid toimivad praegu hästi ja äh, tähtis on, et need oleksid tugevad süsteemid liikmesriikides, ainult nii on meil võimalik kogu Euroopas IT-kriiside vastu võidelda. samuti operatiivinfo vahetamine Eh, er, ja selleks eraldi üksuste, ametite loomine, eh, see on ka midagi, eh, millesse me suhtume kriitiliselt see common situational awareness liikmesriikide tasandil peaks hoopis tugevnema ja selle alusel peaksid liikmesriigid saama paremini infot hinnata ja lõpetuseks Eh, minu järeldustest, tahan öelda, et eh, tähtis on rõhku panna kvaliteedile ja teostatavusele eh, ja nii sa pead toetama liikmesriikide struktuure ja poliitikaid hoopis ja ka peaks endale võtma operatiivvaldkonna ülesanded, mis tõenäoliselt ei ole teostatavad. ma tänan teid tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele aitäh, härra Schaffhäuser, see oli väga huvitav ettekanne ja äh, kindlasti meil on võimalus äh, sellest teemast veel kõnelda, te olete selle valdkonna ekspert, aga jah, meil on siin suhteliselt aega, vähe aega, seega peab kõneajast kinni pidama. ja nüüd annaksin sõna meie teisele kõnelejale, proua Merle Maigrele, kes on äh, NATO küberkaitse koostöö äh, kompetentsi, pädevuskeskuse direktor ja ta on selle keskuse äh, direktor septembrist sellest aastast. ja enne seda oli ta Eesti presidendi julgeolekunõunik aastatel siis kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat seitseteist. ta on olnud ka NATO kontaktameti asedirekt-, juhataja Kiievis ning samuti NATO osakonnas Eesti Kaitseministeeriumis, siis kus tema ülesandeks oli toetada Eesti liitumist NATO-ga, ta on saanud siis Londoni King's College'ist äh, hariduse ja samuti Tartu Ülikoolist. ta on õppinud ka Johns äh, äh, Hopkinsi poliitiliste äh, uuringute Bologna koolis. ja nüüd ongi teil sõna, proua Maigre, palun. aitäh lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad. minu hääl täna on Äh, sõltumatu väliseksperdi häält, ma kõnelen kui äh, nai-, NATO kae-, küberkaitse koostöökeskuse direktor, tegemist on siis NATO-ga liitunud koolitus- ja äh, teadusuuringute keskuses, mis asub siis Tallinnas, Eestis ja olen ka endine Eesti presidendi julgeolekunõunik ja räägin ka sellest ametist. meie NATO keskuses on meil väga palju erinevaid eksperte äh, kahekümne ühest NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigist, sõjalisi eksperte, valitsuste eksperte, samuti teadusasutuste eksperte, me keskendume teadusuuringutele, koolitusele ja õppustele. neljas äh, küberkaitse põhivaldkonnas tehnoloogia, strateegia, operatsioonid ja õigus me pakume äh, sellist äh, interdistsiplinaarset unikaalset lähenemist küberkaitsele ja oma sõnavõtus ma tahaksin tugineda kõigepealt siis äh, nii-öelda sellele, mis minu arvates on äärmiselt oluline küberjulgeolekus selleks, et vastupanuvõimet Euroopas ja liikmesriikides suurendada ja ma loodan, et te olete nõus lähtekohaga, et küberohtude arv ja mitmekesisus kasvab pidevalt ning et Euroopa peab olema küberrünnakutele vastupanuvõimelisem. läbi uue mandaadi tugevdatakse ENISA praegust rolli küberkriiside alases koostöös, samuti nende ohjamises ja kriitilise infrastruktuuri kaitses. ja see on tegelikult valdkond, kus ENISA juba annab lisandväärtust, sest aastast kaks tuhat kümme on ENISA vastutanud üle-euroopaliste Eh, üle-euroopalise õppuse Küber-Euroopa korraldamise eest. ja nüüd eh, räägiksin eh, oma isiklikest kogemustest, nii nagu NATO pädevuskeskuse direktor kui ka kui endine Eesti presidendi julgeolekunõunik. meie leiame, et õppused on kõige parem viis, kuidas treenida oskusi ja parandada suutlikkust küberjulgeoleku õppuste olulisus on äh, väga tähtis. väga oluline on äh, juhtida tähelepanu strateegilistele probleemidele, mis tekivad teoreetiliste küberkriisidega. õppused äh, annavad strateegilisi suuniseid selliste kriisidega toimetulekuks tegelikus elus. NATO raames igal aastal korraldame me või toetame siis äh, küberkoalitsiooni õppust äh, korraldamist ja samuti äh, õppust Locked Shields. meie leiame, et viimane on maailma kõige suurem ja kõige keerulisem siis ülemaailmne küberõppus. me korraldame seda aastast kaks tuhat kümme koolitame selle raames tehnilisi eksperte, poliitikuid, õigus- ja meedianõunikke, kes vastutavad riikliku küberjulgeoleku eest Need äh, õppused on andnud väga selgeid ja käegakatsutavaid tulemusi. meie eesmärk on nii tsiviil- kui sõjaväelas-, isikutele kui sõjaväelastele õpetada, kuidas nad vastastikku sõltuvad, kuidas teha koostööd ja mõista üksteise süsteeme meie strateegiline eesmärk on keskenduda sellele, kuidas konkreetsed riigid peaksid reageerima küberrünnakutele ning kuidas langetada otsuseid õiguslikust ja diplomaatilisest vaatevinklist. meie eesmärk on avaldada survet meeskondadele, panna nad proovile täiemahulise küberrünnaku kontekstis, mida nad loodetavasti tegelikus elus kunagi ei pea kogema. Äh, meeskonnad õppustel peavad toime tulema selliste küsimustega, kuidas anda aru äh, tehnilistest arengutest inimlikult arusaadavas vormis äh, me räägime sellest, kuidas kirjutada ülevaadet sellest, mis toimub Äh, sellist äh, ülevaateid võiksid tehnilised eksperdid saata siis äh, näiteks valitsuse liikmetele, ministritele. me oleme korduvalt näinud, et küberjulgeoleku vallas on see praegu nõrk koht Äh, meeskonnad üritavad leida ka küsimust, vastust küsimustele, kuidas tulla toime õiguslike probleemidega, sellepärast et kübersõja ja häkkimise õiguslik kontekst on tihtipeale segane. selleks, et küberrünnak oleks relvastatud rünnak, on oluline selle operatsiooni ulatus. Äh, näiteks kui me lihtsalt mingi veebilehe maha võtame, siis seda ilmselt kübersõjaks ei peeta. aga samas, kui õhuväebaasi raketisüsteem äh, teovõimetuks muudetakse, siis on tegemist rünnakuga. siis tegeleme ka sellega, kuidas siis äh, suhelda meediaga. Äh, sellepärast, et äh, meeskonnad peavad suutma meediale selgitada oma tegevust, esitada oma seisukohta korrektselt. kokkuvõttes, milline on siis nende õppuste väärtus? me usume, et äh, suureulatuslikud küberõppused äh, nagu NATO küberkoalitsioon või Locked Shields äh, annavad ainulaadse võimaluse liikmesriikide meeskondadele olla sellises kiiresti arenevas küberkonflikti olukorras, kus nad tõesti peavad tegema oma igapäevast tööd meeskonnana. milline on edu valem? kõigepealt on oluline vaadata asja laiemalt ja mitte äh, lihtsalt keskenduda üksikutele tehnilistele detailidele. äärmiselt oluline on kohandada äh, pidevalt oma algset kaitsestrateegiat. Äh, rollimäng Lock Shields õppuse raames äh, näiteks aitab inimestel valmistuda järgmisteks rünnakuteks. meie keskus võõrustajariik Eesti omab küberkaitse vallas äh, Äh, väga suuri kogemusi ka meie isiklikest kogemustest. me olime kahe tuhande seitsmendal aastal äh, terve rea küberrünnakute ohvriks ja seega me arutasime avalikult väga palju äh, seda, kuidas küberrünnakud võivad mõjutada riiklikku julgeolekut. Nende rünnakute õppetund oli see, et küberjulgeolek on midagi sellist, Eh, millele tuleb läheneda koostöö läbi erinevate üksuste vahel, riigi, ettevõtete, sõjaväe, üksikisikute vahelise koostöö läbi. me õppisime, et rahvusriik eh, vas-, vastutab lahenduste leidmise eest, aga nii Euroopa Liit kui ka NATO saavad eh, mängida toetavat rolli. kahe tuhande seitsmenda aasta sündmused lahendati koostöös kollektiivsed ajud, mis hõlmasid nii riigi kui erasektori küberjulgeoleku eksperte, tegutsesid üksmeelselt. me usume, et õppused Äh, võimaldavad liikmesriikidel kokku saada ja õppida üksteiselt küberkaitsealaseid oskusi. üle-Euroopaline küberjulgeoleku õppus ei ole mingi võimatu missioon, see on midagi, mis on selgelt vajalik selleks, et suurendada liikmesriikide vastupanuvõimet, aitäh! Thank you, madam! suur tänu, proua Maigre! ja nüüd vastavalt meie ko-, tavapärasele korrale, ma kutsuksin üles kõiki fraktsioone, kõiki variraportööre äh, võtma sõna kaheks minutiks. ja siis vastavad eksperdid esitatud küsimustele. Äh, ma annan mõlemale eksperdile vastamiseks viis minutit. Enisa ameti esindaja härra Purser saab samuti kaks minutit ja Euroopa Komisjoni esindaja proua Spanu kolm minutit. nii et, et selline näeb välja ajakava ja alustame siis proua Niibler ja Rahvapartei. aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh ka meie ekspertidele selle eest, et te täna siin olete ja olete valmis meiega oma teadmisi jagama. ma teen lühidalt Äh, jah, äh, ma ei hakka siin tegema põhjalikku sissetulekut, selle te juba tegite ma olen kindel, et see mängib Euroopa julgeolekus väga olulist rolli ja meie kui saadikute jaoks ja minu kui saadiku jaoks on küsimus selles, kuidas me suudame kõiki neid internetidel pakutavaid asju, teenuseid ja tooteid, kõiki neid struktuure, kuidas me suudame neid turvaliseks teha oma kodanikele, oma ettevõtetele, oma tööstusele, oma avalikule haldusele ja ka Euroopa demokraatlikele struktuuridele ja ma arvan, et see ettepanek, mis meie ees praegu on, on väga hea ettepanek. mina leian, et Elisat tuleb nii personali kui ja rahaliste vahenditega tugevdada. minu arvates on väga oluline, et Elisale antakse eesmärgipärane mandaat ja et ta oleks siis samuti alaline Euroopa amet. ma leian ka, et see ettepanek, mis puudutab sertifitseerimist ja sellest käsi, räägime kuulamise teises pooles, on väga huvitav ettepanek. Äh, ma ei ole veel lõplikku arvamust välja kujutanud, kuidas jagada neid pädevusi liikmesriigi ja Euroopa tasandi vahel aga tahaksin seda äh, kuulamist kasutada ja esitada teile siis äh, mõningad küsimused härra Schabhüser, te rääkisite sellest, kuidas asjad Saksamaal toimuvad ja kuidas Saksamaa infoturbeamet toimib, mina jagan teie seisukohta, aga kahekümne seitsmes teises Euroopa riigis ma ei tea, milline olukord on. jah, kas te ei leia, et et kui meil oleks rohkem tegevust näiteks NISA raames, siis saaksime turvalisuse taset ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides arendada. minule tundub see mõttekas ja selles maailmas, kus me praegu elame, kui noh, vaadata kas või seda, mis meil Saksamaal toimub, Äh, siis ähm, me peame tõesti pakkuma kõigile Euroopa kodanikele äh, turvalisust mitte ainult oma riikides, vaid kogu Euroopas, kõik äh, Euroopa ülesed struktuurid peavad samuti olema turvalised ja ma arvan, kui me kasutame ühi-, kui me tahame ühisturgu kasutada, siis on meil vaja palju tihedamat koostööd üksteisega Euroopa taga, tasandil ja ka sertifitseerimise vallas minu arvates on see vajalik Äh, jah, meie jaoks äh, võib ka äh, see sertifitseerimine ja küberjulgeolek olla suur konkurentsieelis. aitäh, proua Niibler. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportor härra Kumbašev, palun. suur tänu, härra esimees, kuulasin väga tähelepanelikult ähm, härra Schaffhüseri sõnavõtt, eriti tema lõppsõnu. ta ütles, et võib-olla ei tohiks liiga suuri lootusi asetada Enisele, see on huvitav. me, me tahame tugevamat äh, küberjulgeolekuametit Euroopas ja selleks peame äh, siseriiklikust elitismist üle saama ja erinevad teenuste eripäradest, mida me näeme siseriiklikul tasandil härra Schaphüüser, kas te olete seisukohal, et siseriiklikud ametid ja teenused peaksid säilitama oma pädevuse ja milline pädevus tuleks äh, siis siirata Euroopa Ametile? selleks, et ENISA oleks äh, tõhus, peab tal olema tõsine pädevus. see ei tohiks olla lihtsalt äh, näiliselt küberjulgeoleku eest vastutav institutsioon, kuid millel tegelikult äh, on ainult äh, teavitavad ülesanded, ta oleks justkui infoagentuur, millel ei ole tegelikku tegevuspädevust. proua Maigrale küsimus. suur tänu äh, tutvustamast, mida teeb NATO. on väga hea, et on konkreetsed tegevuskavad. minu küsimus on seotud koordineerimisega erinevate institutsioonide vahel. kas äh, teie asutus, mis on tegelikult ju keskus, kas teie keskus ja Enisa saaksid teha koostööd? sest teha saab ju veel palju rohkem infovahetuse valdkonnas ja koostöö valdkonnas. jällegi meil on tegemist elitistlike tendentsidega rahvusriikides, erinevate institutsioonide, erinevate töömeetoditega, mis kõik viib selleni, et äh, kommunikatsioon ei ole sellel tasemel, kus me tahaksime seda näha. ja, ja me tahaksime ju näha ühistegevust tulevikus. tänan. suur tänu. kolmas kõneleja on ECR-i fraktsiooni esindaja härra Tošenovski. E suur tänu ühineksin kolleegidega, kes äh, äh, on olnud kiidusõnu meie tänase kuulamise teemal. IT-süsteemid kasvavad. kriisi infrastruktuuride sõltuvus IT-süsteemidest muutub järjest olulisemaks. süsteemide keerukus on lihtsalt, on kutse ründajatele. me peaksime tegema kõik selleks, et võimalikult ära kasutada süsteemide vastupanuvõimet loomulikult. ja mul on kaks küsimust. esimene küsimus härra Schaphüüserile. ka mina usun, et ENISA-t tuleks tugevdada. aga ma eelistaksin, et see etendaks koordineerivat rolli, kõrgetasemeline toimiv koordineerija peaks ta olema, sest ma ei suuda kujutleda suurt organisatsiooni Euroopa Liidu tasandil, äh, mis ühendaks äh, suurt hulka spetsialiste, kes suudaks kõikide asjadega tegeleda. ma arvan, et selline organisatsioon kaost-, äh, osutuks kiiresti ebatoimivaks, variseks kokku omaenda raskuse all. aga ma arvan, et tähtis on ära kasutada siseriiklikud osapooled, äh, tõhustada ekspertide võrgustikke, kaasa arvatud erasektorit kaasata, see oleks minu üleskutse. kas selline mudel võiks toimida teie arvates ja kuidas kavandada koostööd liikmesriikide vahel? sedasorti teenused ei armasta väga omavahel infot jagada ja minu teine küsimus. kuidas koostöö olemasolevate ametite vahel Euroopa Liidus toimib? näiteks Kosmoseagentuur või Europol või teised, kuidas see kõik omavahel toimib? ka neil on selles vallas ju pädevus. pane kolleeg. suur tänu härra Denitška, meil on siin Kaja Kallas, kes, ma arvan, esteetiliselt ja ka sisuliselt on palju parem kui, kui tema kolleeg, kes oleks pidanud sõna saama. suur tänu, ma kuulasin väga tähelepanelikult sõnavõtte, suur tänu mõlemale esinejale mul jäi kõrva härra Schapp-Hüüseri sõnavõtust lause, et liikmesriikidel on pädevus ja peaks olema pädevus, sest IT-süsteeme haldavad liikmesriigid ja seega peaks see jääma nende pädevuseks. samas kui Merle Maigre rääkis meile suurema pildi nägemise vajadusest ja sellest, et tuleb probleemidega võidelda ühiselt sellest minu küsimus, et kui me oleme vastu sellele, et meil on amet, mis äh, teeb äh, rohkemat, milline see suurem pilt siis on, kui iga liikmesriik enda huvide eest võitleb? me ju teame, nagu eelmine kõneleja ka ütles, et äh, liikmesriigid vastumeelselt jagavad infot, samal ajal Äh, lihtsalt öeldes pahad jagavad omavahel infot, samas head seda ei tee. nii et kui kedagi küberrünnatakse, siis äh, teine, mõni teine riik võiks hoiduda äh, küberrünnakust, õppida sellest, mis on toimunud ühes riigi, mõnes teises riigis või mõnes ettevõttes, mis tegutseb mõnes riigis. nii et minu küsimus on järgmine. kui me oleme vastu Euroopa tasandil põhinevale lähenemisele, agentuuripõhisele lähenemisele, kuidas me siis paneme liikmesriigid koostööd tegema, et me saaksime paremad tulemused, aitäh! Thank you very much! suur tä-, tänu! nüüd roheliste nimel roheliste nimel ei ole kedagi siin esinemas. ja ENF-i Krist-, nimel Kristel Le Vachelier. Le Chevalier ütleb kõneleja. ei, mul ei ole küsimusi, ma siin kuulan, vaatan. aitäh. suur tänu. sellisel juhul läheme teise vooru juurde. sotsiaaldemokraadid Eva Kaili. Thank you, thank you very much. suur tänu nii konkreetselt rääkimast uuest mandaadist. meie jaoks on esimene oluline samm tegelemaks küberohtudega ühiselt Euroopa Liidus ja järgmine paneel muidugi hakkab rääkima sertifitseerimisest, see näitab, et me saame usaldust ja toodete turvalisust veelgi paremini korraldada, ole, ole, olla konkreetsemad. kas võiks nüüd pisut selgitada, sellisel juhul, kui meil toimuks suur küberrünnak Euroopa tasandil, kuidas see võiks toimuda ja kuidas ENISA saaks äh, teha seda, mis oleks siis vaja, et ta saaks teha, täita seda operatiivrolli? Äh, kas tekkuma, sekkuma peaksid liikmesriigid, kas, kas nad koordineerivad oma tegevist, kas nad saaksid midagi konkreetsemat ette võtta sellisel juhul? ja tahaksin ka teada, kas me saaksime Äh, digioskust, oskusi edendada koolides meil ju äh, ka õpetatakse, kuidas end kaitsta rünnakute eest. palju, äh, uued tehnoloogiad, sellega kaasnevad suured väljakutsed, mitte ainult küberkaitse või andme, era, andmekaitse, eraelu kaitse, aga see läheb kaugemale, tehisintelligents, robootika. kas, ka see peaks olema ENISA laienenud roll? sest on nii palju suuri väljakutseid ja ma ei saa aru, kas see kõik saabki jääda liikmesriikide kätesse, internetil ju ei ole piire, väljakutsed on ülemaailmsed, seega ka peaksid olema ühtse, ühtne lähenemine nendele ja kuidas võiks toimuda koostöö teiste ametitega sellisel juhul. ma arvan, et siinkohal ka lõpetan, tänan. suur tänu. nüüd proua Moody ei soovi sõna selge. nüüd siis härra Sorinio ka ei soovi sõna. no selge pilt. siis on kõik küsimused esitatud. ja nüüd on aeg äh, härra Schaffhüser ja proua Maigre saavad vastata kõikidele esitatud küsimustele ja tahaksin omalt poolt lisada, et et see on nüüd äh, keerukas olukord mitte ainult meie valdkonnas konkreetsemalt, vaid ka elekter, teised teenused on sellega seotud, see on seda sorti teenus, andmekaitse, liikmesriikide vastutus on täht-, on siin tähtis küsimus meie kodanike jaoks. kuidas seda koordineerida? mida saab teha ENISA ja ma arvan, et on igati õige rääkida oskustest, äh, mis tuleb igal liikmesriigil omandada. NATO viib läbi õppusi, treenib ka eksperte, mida te, millest te ka rääkisite. sõjavägi on üks külg, aga meie elanikkonna enamus soovib näha andmekaitset üldisemalt sõjavägi on ainult üks väike osa erinevalt energiatarnetest, transpordist ja nii edasi. nii et äh, teil on sõna vastusteks. jah, ma üritan lühidalt vastata. esimene küsimus või oli see ka avaldus, et BSI äh, toetab seda, et alaline mandaat ENISA-le anda ja ka, et ressurssidega paremini ENISA-t varustatakse, see on väga tähtis meie jaoks. nüüd äh, ülejäänud Euroopa mm, ja struktuuride loomine. jah, ma arvan, et mitmetes liikmesriikides on vaja asjadega edasi minna ja edasi arendada seda valdkonda aga need on liikmesriigile orienteeritud ülesanded ja Enissale peaks andma suutlikkuse eh, väljaarendamise mandaadi liikmesriikide suunal ja see on minu arust väga tähtis ja selle juurde ma tulen veel pärast tagasi ja põhjendan lähemalt, miks nii. nüüd jah, tugevad eh, egoismid. jah eh, liikmesriigid. mina ei näe, eh, et ENISA oleks konkurentiks, ta pigem täiendab seda struktuuri, mis meil näiteks Saksamaal on. jah, liikmesriikides on väga tähtis roll kriisidele reageerimisel, elektrijaamad, üle järelevalvet teostavad järelevalveasutused liikmesriikides, kui toimub küberrünnak siis äh, kohe sellest teavitatakse järelevalveasutusi liikmesriikides ja liikmesriigi roll kriisiolukorras ja kriiside likvideerimisel on ülioluline. nüüd koordineerimine rahvusvahelisel tasandil, siin on üht-teist veel vaja ära teha. aga kriisi ohjamised äh, ka küberruumis, mm, jah, analoogne maailm ja küber maailm, see ei ole tõsi, on ühtne maailm, see on maailm, mis on digitaliseerunud ja me ei saa neid menetlusi lahku lüüa üksteisest. nüüd, millist rolli peaks ENISA hakkama etendama? minu arvates on ülioluline see, et infot oleks olemas, kuidas võimekust suurendada, ka õppuste läbiviimisel abiks olla. proua Maigre rääkis, et õppused on üks äh, ülioluline eeltingimus selleks, et edukalt ka kriise likvideerida, sest õppustel ajal õpitakse tundma nõrki kohti oma süsteemis. nüüd koostöö ametiasutuste vahel ja Europoliga äh, äh, siin tahan öelda, et küber kuritegevus on midagi, eh, mida piiriüleselt ka Europol, eh, millega tegeleb eh, ja ei ole nii, et kõigepealt liikmesriik teavitab Enisat ja siis Europoli. ei, Europol peab siis saama informatsiooni kohe ja edastama seda gaasi muuhulgas Enisale järgnevalt nüüd see tervikpilt. siin ma oleks tagasihoidlik, kakskümmend kuus aastat äh, olen ma tegelenud küberturvalisusega ja seetõttu. jah, NIS äh, direktiiv tuleb kõigepealt äh, korralikult ellu viia, see puudutab ka suutlikkuse väljaarendamist nüüd eh, eh, kriisidele reageerimine klassikalises vormis läheb eh, ette väga tugeva koordineerimise ja siin saab ENISA tähtsat rolli etendada. nüüd sertifitseerimise teema. siin ma leian, et meil on vaja üle-euroopalist sertifitseerimisraamistikku, aga küsimus on selles, et olemasolevad struk-, struktuurid eh, tuleks edasi arendada ja mitte siin eh, mingeid uusi struktuure hakata looma. Eh, ühele küsimusele on veel vastamata, et algoritmid ja robootika ja nende teemadega, kas Enisa peaks ka tegelema? ma ei tea. seda veel, me just mõtleme selle üle praegu järele et kas siin tugineda Euroopa tasandile või liikmesriigi tasandile, ma arvan, see saab olema meie ühine teema, sest tegelikult ju koostatakse algoritme, mis kõiki meid puudutavad. suur tänu. jah, pidasite ka viiest minutist kinni ja suurepärane. ja nüüd saab sõna proua Maigre. tänan väga. esitati küsimus kriitilise infrastruktuuri kohta. see tõepoolest etendab väga olulist rolli majanduse stabiilsuses ja meie riikide turvalisuses nii NATO kui Euroopa Liidu kontekstis on selge kattuvus sõjalise ja tsiviilkülje vahel kübervaldkonnas. riiklik infrastruktuur on, on selgelt küberrünnakute sihtmärk mille üle me siis muretseme? muretseme energia tootmise pärast, transpordisüstmine pärast, navigatsiooni, telekommunikatsiooni, hai-, haiglate, pankade, finantsturgude pärast. kõik need äh, süsteemid on haavatavad rünnakute suhtes ja oleks mugav äh, teha vahet äh, si-, siseriigis äh, sõjaliste ja muudel valdkondadel, tegelikult see ei ole võimalik, sest meil on vaja nii tsiviil kui sõjalise valdkonna koostööd siin. et, et kuidas seda suurt pilti siis näha siseriiklikult või vastutust? ma arvan, et neid kahte asja tuleb vaadata koos. ja seda saab vaadelda kõige paremini koos läbi praktiliste õppuste. Need, äh, neid äh, õppusi lihtsustavaks ja korraldaks äh, mingi, mingi keskne struktuur ja iga liikmesriik saaks anda oma sisendit, saaks aktiivselt osaleda ning seejärel saaks pärast äh, siis ka ülevaate, mida siis äh, õpiti õppustel ja saaks neid siis ka rakendada siseriiklikult. siinkohal on väga tähtis see, et tuleb kasutada stsenaariume, mis tulevad tõesti päriselust. et riigid ei, ei tunneks, et tegemist on abstraktse simulatsiooniga, vaid äh, saaksid aru, et õppuse korraldajad kardavad samu operatsioonisüsteeme, mida rünnataks ka reaalses elus. et ainult nii äh, saab arendada ja testida tõelisi oskusi. ja lõpetuseks ütleksin ma põhimõtteliselt kaht ei ole mingisugust imelahendust, kuid on selge vajadus kaardistada ja võrrelda Euroopa Liidu ja NATO kriisihaldamismehhanisme küberjulgeoleku vallas, eesmärgiga äh, otsida võimalusi paremaks koordineerimiseks. see saab äh, situatsiooni teadlikkust tõsta Euroopa Liidus konfliktide puhul. ja me ei alusta siin sugugi mitte valgelt lehelt, sest palju on juba toimumas peaksime oma kaardistamise äh, tugi, see peaks äh, tuginema Lock Shields'i õppustel, muudel kogemustel Euroopa Liidu ja NATO küberõppustel, nagu näiteks EU Cybrid, mis esimest korda toimus kaitseministrite tasandil septembrikuus käesoleval aastal. Euroopa Liidu paralleelne ja koordinaalne õppus PACE, NATO kriisihaldusõppus mis sellel aastal oli suunatud konkreetselt küberrünnakutele ning Küber Europe, mida ENISA on siiamaani korraldanud iga kahe aasta tagant. nii et peame kaardistama koostöö võimalused küberkaitsevajaduste põhiselt, mida oleme õppinud nendest äh, õppustest, selleks, et oleks võimalik parem koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel. ja teiseks tuleb kindlaks teha küberjulgeoleku koolitusvajadused, mis kehtivad nii Euroopa Liidu kui NATO puhul. esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist meie keskusest saab ka NATO küberkaitsekoolituskeskus, mis hakkab analüüsima äh, kogu alliansi koolitusvajadusi. hea meelega teeme koostööd, jagame oma paremaid tavasid Euroopaga, Euroopa ametitega tänan. Thank you very much. I think the only suur tänu. ma arvan, et ainus küsimus, millele veel siiamaani ei ole vastatud, ehk siis, et tihedam koostöö erinevate Euroopa Liidu ametite vahel võib-olla sellele küsimusele vastab meile Steve Purser, kes on siis Core Operations osakonna juhataja. So good afternoon everybody and tere päevast ja suur tänu kutse eest teie üritusele. sissejuhatuseks paar sõna kõigepealt. loomulikult me vägagi tervitame seda paketti. meie jaoks on see väga ambitsioonikas ja ka väga õigeaegne, nii et väga vajalik pakett meie arvates ja ma arvan, et kõik, kes te olete rääkinud erinevatest aspektidest, millega Niisa hakkaks kokku puutuma, saavad aru, et olulisi samme on vaja astuda praegu. me tervitame paketi mandaati ja ressursse, mis on ka vajalikud selleks, et me saavutaksime stabiilsuse, kasutada ära seda, mida me oleme juba kriitilise IT-infrastruktuuri osas saavutanud ja ka uute ülesannetega hakkama saama, kuid koostöö oli küsimus tuletaksin meelde, et palju koostööd on juba praegu toimumas oma töös, näiteks olen programmi nõukogus, me koordineerime oma tegevust pidevalt, jagame dünaamiliselt äh, igal hetkel informatsiooni ja igal aastal toimub ka ühine ENISA äh, Europoli EC kolm äh, kohtumine, kus me jagame infot Euroopa ametite vahel. ja loomulikult saab teha veel rohkem me väga tervitame mõtet, et tuleks jagada äh, koostööd NATO küberkaitsekeskusega ja loomulikult äh, jagan arvamust õppuste kohta, see on tõesti väga võimas viis, kuidas kogemust äh, omandada ja seda kasutada mitte ainult operatiivsuutlikkuse tõstmiseks, vaid ka selleks, et mõistlikke poliitikaid kavandada tulevikuks. ma arvan, et see on võtmesõna ja paar sõna veel, mis veel on väga tähtine. ENISA on olnud ja jääb ametiks, mis põhineb koostööle. kõik, mida me iganes teeme, me oleme lihtsustaja, katalüsaator käsikäes, teeme seda koos teiega. iga Enisa äh, toode on, on laiema kogukonna käsutuses ja seda me võtame väga tõsiselt. see tähendab kahte see tähendab, et äh, meil on viiskümmend töötajat, me ei saa maailma muuta viiekümne töötajaga, isegi kui nad on väga head. aga kui me jagame oma ekspertiisi liikmesriikidega, siis hakkab oluliseks muutuma mastaabi küsimus ja see muutub ja tähtis on ka omanditunne, kui me teeme asja, asju käsikäes teiega, siis äh, kokkuvõttes juba osaletakse lõpptulemuse saavutamises ja me näeme ka suurt huvi ja panustamist. ma arvan, et see on õige mudel tulevikku silmas pidades, me ei kavatse seda ka muuta ja soovime ka palju rohkemat koostööd tulevikus, suur tänu! Well, great, thank you! kena, suur tänu teile! ja üks küsimus on veel vastuseta. nimelt koostöö kahekümne kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi vahel ja proua Despinas Panu kui saab ehk vastata sellele Euroopa Komisjonist, on digitaalühiskonna direktor. aitäh, et kutsusite Euroopa Komisjoni kohale sellele väga huvitavale kohtumisele. jah, meie oleme nüüd ettepanekud teinud ja nüüd me oleme abiks kaasseadusandjale, oleme valmis ka jagama selgitusi ja vastan ka teie küsimusele see mandaat, mille me välja pakkusime, tugineb äh, väga lihtsale vundamendile. kõigepealt see töö, mida Enisa juba teeb ja see puudutab ka võimekuse edasiarendamist, parima praktika vahetamist, äh, millest lugupeetud saadikud ka rääkisid. tugineti ka äh, võrgu ja infosüsteemi direktiivile, NIS direktiivile. see on esimene küberturvalisuse seadus ja kui me räägime erinevusest liikmesriikide pädevuste ja agentuuri vahel, NIS direktiiv lõi esimest korda eh, CECIRT võrgustiku ja NISale juba selle direktiiviga anti tähtis roll, sest selle eh, võrgustiku sekretariaadi tagab NISA ja selle muuhulgas on neil ülesanne vastupanuvõimet suurendada ja aidata liikmesriikide võrgustikku, mis nüüd on alastanud oma tööga. nii et juba praegu aitab äh, ENISA liikmesriikidel infot vahetada ja koordineerida tegevusi. aga nüüd on vaja täpsemalt määratleda ameti ülesanded. tegemist on väikese ametiga, sellel on väga spetsiifiline roll ja tähtis on, et ta saaks oma ülesanded täita ja operatiivkoostöö C-CIRT võrgustiku põhjal. ja selle võrgustiku antakse abi taotluse peale. see on tehniline abi liikmesriikidele, kui toimub mingi intsident ja ei asendata sellega liikmesriikide reageerimisrühmade poolt tehtavat. lihtsalt aidatakse neid liikmesriike, kes abi vajavad kui nad mingi suure ulatusliku intsidendi puhul abi vajavad, seda antakse ja samuti analüüsitakse ka nõrku kohti ja annavad soovitusi liikmesriikidele, kuidas küberturbega paremini tegeleda siin ei kavatseta asendada liikmesriikide küberturvalisuse ametite mandaati, ei, vaid täiendab ENISA tulevikus neid ja vajaduse korral pakub oma abi ja aitab kindlasti kõikidel liikmesriikidel oma suutlikkust tõsta. nüüd sertifitseerimisest. miks me tegime ettepaneku, et ENISA eh, sellega tegeleb? määruse kohaselt. see on väga tüüpiline ülesanne üle-euroopalisel ametil nende teemadega tegeleda. tegemist on ju sõltumatu ametiga, millel on oskusteadmised ja Enisa juba on tegelenud sertifitseerimisega, nimelt pilveteenuste ähm, sertifitseerimisega, mis on kõige viimane sõna praegu IKT sektoris ja ei võta Enisa ära liikmesriikidelt nende rolli ma tahan lihtsalt selgitada, et Enisa lihtsalt hindab välja pakutud üle-euroopalisi kavasid ja ettepaneku teevad kas liikmesriigid või komisjon ja liikmesriigid peab alati konsulteerima ja liikmesriigid on need, kes sertifitseerimiskava heaks kiidavad hääletamise korras lõpuks ja koostööst. jah, siin ettepanekus me oleme ette näinud struktureeritud koostöö mida ENISA peab arendama teiste ametitega, et ei tekiks dubleerimist ja see meie kava, projekt eh, pakub välja ka, et kui tegemist on mingi suure intsidendiga, siis milline on ENISA roll. Eh, tähtis on, et kõik toimiks tõhusalt ja seda kava me testime aastal kaks tuhat kaheksateist eh, Cyber Europe õppuse ajal ja me oleme teinud ettepaneku, et mitte iga kahe aasta tagant neid õppusi korraldada, vaid nüüd äh, tulevikus igal aastal neid õppusi korraldada. ma loodan, vastasin kõigele. suur tänu. ma arvan, et te juba läksite üle meie teise istungi teemade juurde, vastates küsimustele ja see on väga hea. nii et jätkame siis samal suunal. ja nüüd ma tahaksin tutvustada, juhatada sisse meie teise teema, nimelt küberturvalisuse sertifitseerimise süsteem ja härra Fagioli on meie külaline, kes on assotsiatsioonis Glusid siin, see on Itaalia arvutiturbe assotsiatsiooni nimetus ning ta on ka teadusdirektoriks Milano Polütehnikumi juhtimiskoolis ja samuti on ta Partners for Innovation tegevdirektor. see on Digital kolmsada kuuskümmend tütarettevõte, mis on ka äh, Itaalia börsil noteeritud firma ja seal on ta nii partner kui ka administraator samuti on härra Fagioli ekspert äh, äh, arvutiturbe õiguslike äh, aspektide spetsialist. nii et palun, teil on nüüd kaheksa minutit, et oma suurepäraseid ideid meile tutvustada. aitäh, minu nimi on Gabriele Fagioli ja ma olen siin siis Clusiti Itaalia arvutiturbe äh, Äh, assotsiatsiooni esindaja, meie oleme kõige olulisem siis äh, vastav assotsiatsioon Itaalias äh, ja mina olen siis Milano Polütehnilise Ülikooli privaatsuse keskuse direktor ja me uurime seda, kuidas siis meie organisatsioon saab mõjutada infoturvet enne kui räägiksin Itaalia olukorra üksikasjadest, tahaksin öelda, et me saame edendada konkurentsivõimet ja innovatsiooni ning turvalist küberruumi meie sertifitseerimissüsteemi väärtus rajaneb kahele tingimusele. kõigepealt eh, kaupade ja teenuste eh, pakkujad peavad selle kava kasutusele võtma ja ostjad peavad aru saama, milles seisneb selle süsteemi väärtus. meie eesmärk on Äh, seotud nõudluse ja pakkusemisega ja see võimaldab siis suurendada küberjulgeoleku standardeid. Äh, nii äh, kogemused kui ka hiljutine Euroopa õigus, seadusandlus üritab riske vähendada ja küberjulgeolek on tänapäeval äh, Äh, midagi sellist, äh, mida tarbija hindab, kui ta kaupu ja teenuseid ostab ja kui Euroopa turud äh, sellele aspektile rohkem tähelepanu pööraksid, oleksid kaubad ja teenused ka just suure sissetulekuga tarbijatele vastuvõetavad Äh, väga oluline on äh, pöörata tähelepanu küberjulgeolekule nii äh, ettevõtjate kui tarbijate aspektist nii Euroopa tasandil kui ka kohalikul tasandil ja sertifitseerimissüsteem aitaks sellele kindlasti kaasa meil on vaja loomulikult läbi viia teadusuuringuid, teha investeeringuid innovatsiooni ja see määrus, millest me täna räägime, tahab ähm, küberjulgeolekusüsteemi killustumist Euroopas ära hoida. luuakse kõikehõlmav raamistik äh, Euroopa küberjulgeoleku sertifitseerimise süsteemiks ja äh, me leiame, et see süste-, süsteem tuleks korralikult defineerida see kujutab endast äh, siis äh, teenuste ja toodete äh, kõikehõlmavat hindamist vastavalt teatavatele kriteeriumitele. antud hetkel aga on Euroopa julgeolek IKT toodete ja teenuste küberjulgeoleku sertifitseerimise valdkonnas üsna killustatud ja see on äh, nii äh, administratiivsest kui ka majanduslikust tõkkeks ettevõtetele, kes tegutsevad äh, mitmes liikmesriigis ja see ettepanek tegelikult tooks ettevõtetele ja kodanikele palju hüvesid. meie arvates on äärmiselt oluline, et meil oleks teistsugune lähenemine, mis oleks siis riskide vähe, rajaneks riskide vähendamisele kui me, me mõtleme mm, näiteks Äh, äh, äh, boileritest, mida kasutatakse kodus kütmiseks. Need on väga erinevad nendest boileritest, mida haiglates kasutatakse. aga me peame aru saama, et see boiler kujutab endast ohtu ja Äh, selle teistsuguse lähenemise ellurakendamine äh, nõuaks selle ettepaneku sõnastuse muutmist ja nii sa peaks tegema ka koostööd erinevate kasutajate kategooriatega, EBA-ga, näiteks pangandussektoriga, EBF-iga ja nõnda edasi et oleks võimalik siis vähendada riski erinevate tarbijate kategooriate vahel ja väga oluline on ka vaja mõista, kui tõhusalt Elisa saab kasutusele võtta sertifitseerimissüsteemi, mis tugineb olemasolevatele standarditele ja parimatele kogemustele Euroopa tasandil Äh, näiteks me võiksime kasutada ühiskriteeriumeid erinevate äh, tarbijate liikide jaoks. artikkel nelikümmend viis, mis puudutab Euroopa küberjulgeoleku sertifitseerimissüsteemi eesmärke, äh, mainib siin tervet nimekirja. meie leiame, et see nimekiri on üsna raskesti saavutamata ja kui võrrelda seda artikliga nelikümmend kuus, siis meie arvates on siin väga suur väljakutse mitte ainult teenuste sertifitseerimise, vaid ka äh, toodete teenuste vahel, äh, arvestades kõigi nende toodete erinevat julgeolekuprofiili. Äh, ja me peaksime arvestama ka sellist jääkriski, nii et, et inimesed ei hakkaks asju ise interpreteerima. räägiksin nüüd artiklist nelikümmend seitse ettepanekus siin on siis need elemendid, mida Euroopa sertifitseerimissüsteem peaks olema, äh, sisaldama ja oleks väga oluline, kui äh, me suudaksime siis äh, arvestada ka neid tulevasi protsesse, mida praegu veel ei eksisteeri. Euroopa küberjulgeoleku sertifitseerimise grupp API äh, loomise koha pealt äh, leiaks, et see määrus, äh, mida ma siin slaidil mainisin, ei ole veel ellu rakendunud ja karistusartiklid, karistused artiklid viiskümmend neli, siin on öeldud, et Euroopa liikmesriigid kehtestavad ka kehtestatavate sanktsioonide süsteemi, kuna see süsteem on vabatahtlik, siis ei ole päris selge, keda tuleks karistada selle karistuse meie arvates peaksid siis sertifitseerivad asutused ette nägema, kui toode ei vasta nõuetele. NISA peaks siis läbi viima auditeid, kontrollimaks, kas tooted ja teenused vastavad nõuetele ja just nende toodete osas, mille osas siis see julge-, turvaprofiil on paika pandud. ja räägiksin nüüd teisest teemast. Äh, sellest, kuidas see ettepanek on seotud juba olemasolevate äh, üksustega. näiteks äh, NITSA peaks vahetama siis infot teiste Euroopa küberjulgeoleku sertifitseerimise asutustega, et pädevused ei kattuksid ja artikkel nelikümmend kaheksa viitab näiteks ISO Äh, standarditele ja teistele. ja nüüd me leiame, et artikkel nelikümmend üheksa, mis puudutab riiklike küberjulgeoleku sertifitseerimissüsteeme ja sertikaate, äh, oleks äh, vastuolus siis EKT süsteemidega. veel üks küsimus puudutab siis äh, Äh, topeltsertifitseerimist artikkel viiskümmend näeb ette riikliku sertifitseerimisasutuse loomist. Äh, ma arvan, et neid ülesandeid võiksid täita juba olemasolevad sertifitseerisid asutused, see suurendaks oluliselt tõhusust, äh, sest et vastasel juhul me ei suudaks piisavalt riske ohjata ja me leiame, et komisjoni ettepanekut tuleks tunnustada, aga arvestades mõningatele puudustele, tuleb siin teha ka muudatusi, meil oleks vaja teistsugust lähenemist, mis tugineb just nimelt riski vähendamisele ja seejuures tuleks arvestada siis ka toodete eh, turvaprofiili ja eh, EISA võiks siis läbi viia auditeid sertifitseeritud toodete ja teenuste osas ja tänan tähelepanu eest. Well, it was magnific. suur tänu. kuivõrd äh, te olite niivõrd edukas kaheksa minutiga kõik need äh, viiskümmend <laughs> artiklit suutsite läbi võtta, see on täiesti vapustav. nüüd saab sõna härra Ilias Kantsos, kes ähm, kes esindab Symanteki korporatsiooni, vastutab suhete eest äh, riikidega, ta ja Euroopa programmide Lähis-Ida ja Aafrika eest, tegeleb ka Aasia, Vaikse ookeani Jaapaniga, ta on vanem nõunik kriitilise infrastruktuuri ja andmekaitse osas, ta on, tal on diplom õigusteaduses, mille ta sai Aristotelese ülikoolist, tal on Erasmuse kraad Limburgi ülikoolist, tal on magistrikraad arvuti ja kommunikatsiooniõiguse alal Queen Mary College'ist, Londoni ülikoolist ja magistrikraad ärijuhtimisest Solvay Business School'ist. samuti on ta õppinud Äh, juhtimisteadust, äh, JFK äh, Harvardi valitsemiskoolis kuulub government ning on alaline sidusrühmade grupi liige Euroopa Enisa ametis ning, ning samuti on ta EC kolme Europoli küberkuritegevuse keskuse äh, Äh, nõukogu, äh, nõuandva nõukogu liige, nii et terve pikk nimekiri ja annan ka teile ülesande kaheksa minutiga äh, oma sõnavõtt ette kanda. suur tänu, annan enda parima, parima endast, lugupeetud osalejad, lugupeetud komisjoni esindajad, tahan tänada korraldajaid võimaluse eest teiega täna siin kohtuda. olen kuulnud juba paljusid rääkimas koostööst, nagu härra esimees ka mainis. tõepoolest istun ENISA nõuandvas kogus ja rõhutan, et amet on äh, tootjatega koostöös teinud head koostööd ning samuti mm, tean seda seoses ISI kolme tööga ja, ja oluline on nüüd ka praktiline arutelu, kuidas teha koostööd, nii et olen väga hea meelega osalen, kuid minu tänase sõnavõtu eesmärk puudutab konkreetsemalt siiski sertifitseerimisraamistikku. Symantecist paar sõna lähemalt. me oleme tarkvarafirma, keskendume ka, ka väga palju pilveteenustele, äh, rakendustele, teeme ka uuringuid ja tegeleme erasektori ava, avaliku sektori koostööga. keskendume väga palju riigisektori kaitsele, kriitilisele infrastruktuurile, suurtele ettevõtetele, VKE-dele samuti, aga ka tarbijatele. mõned äh, ilmselt tunnevad meie tooteid nagu Nortoni viirusetõrje. me alustasime algselt äh, tarbijatele suunatud toodete valmistamisega ja oleme siis aastate jooksul ka kasvanud. ütlesin paar sõna selle kohta, kuidas me töötame, meil on tihe koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega ning samuti liikmesriikidega. Äh, nii suhetes tarbijaga kui avaliku sektoriga. Äh, mina keskenduksin täna sertifitseerimise teemal eelkõige internet, asjade internetile, sest äh, kübervaldkonna sertifitseerimist on komisjon esindanud nii just, et väga olulise, oluline on, on asjade internet. kas see on peamine häkkimise, see on peamine häkkimise objekt tarbijate jaoks? järjest rohkem on küberkurjategijad selle võtnud endale eesmärgi, kas see on nii? vastus kindlasti on jah, järjest rohkem rünnatakse asjade internetitehnoloogiaid ja seda ka edaspidi sest äh, nad on kõikjal meie ühiskondades ja, ja need vahendid, seadmed, mida me kasutame selleks, et vahetada infot ja väärtuslikku informatsiooni samas, ärge unustage, et äh, informatsioon on jõud. nüüd natuke statistikat, andmeid, mis äh, tõestavad minu väidet, mõned aastad tagasi kasutasime operatsioonisüsteemi mida häkkiti nelja minuti jooksul sellest hetkest, mil see netti üles pandi. viimase testi tegime aastal kaks tuhat kuusteist, kus äh, kaitsmata seadmeid häkiti kahe minutiga. ja kui me nüüd vaatame, kuidas maailmas on äh, jagunenud äh, küberintsidendid ja asjade internet, siis võime näha, et rünnakud peamiselt toimuvad Hiinas, Ameerika Ühendriikides, aga kui me paneme kõik kokku, Euroopa Liidu liikmesriigid, siis nad moodustavad praktiliselt äh, kaksteist protsenti. ehk siis kolmandal kohal maailmas, kus me näeme suuri öö, äh, oht, küberjulgeoleku ohtusid. ja näeme ka diagrammi, kus on tõusev joon. nii et ma arvan, et võib julgesti öelda, et küberjulgeolek on selgelt seotud asjade internetiga kuid oluline on mõista ka seda, et kui me räägime äh, arvuti turvalisusest ja asjadest, siis me räägime kahest väga erinevast maailmast. asjade internet on äärmiselt keerukas maailm. me oleme alati arvanud, et küberjulgeoleku arvutite osas on tulemüürid, viiruse kaitse ja nii edasi. ehk siis sulgeme lõpp-punkti, aga enam me niimoodi ei saa rääkida asjade interneti kontekstis, meil on tuhandeid protokolle, kus on miljoneid erinevaid asju, kümneid erinevaid äh, operatsioonisüsteeme, ehk siis väga erinev maailm. ja seepärast ei, äh, asjade interneti turvalisus eeldab seda, et see peab olema väga erinev arvuti turvalisusest, arvutite osas me uurime just, mis toimub lõpp, punkti lõppseadmega, see on olnud ajalooline lähenemine, kuid asjade internetimaailmas peame detsentraliseeritult lähenema, hajutatud julgeolekuga, palju erinevaid kontrollpunkte, sõltume analüütikast, sõltume andmekogumitest, sõltume äh, pilvekaitsest ja mitte tingimata seadmest siin slaidil on näha, kui erinev on maailm, kui erinevad on kontrollipunktid, kui erinev on julgeoleku jaotus, kui me tahame seda tõhusalt teha, me peame kaitsma pilve, peame kaitsma väravaid, peame kaitsma äh, mitte tea-, tingimata seadmeid, aga siiski informatsiooni, mis läheb sellesse seadmesse. niisiis, kas meil on vaja jul-, küberjulgeoleku sertifitseerimist? ma arvan, et võib öelda, et tuleb teha rohkem teatud turusegmentides, näiteks tarbekaubad, näiteks ajaloolised süsteemid, näiteks konkreetsed äh, tehnoloogiad, mis on tulnud äh, turule ilma turvaseadeteta, kõik need on valdkonnad, millega tuleb tegeleda. kuid arvestades ka hajutatud mudelid, millest ma rääkisin, kas see tähendab, et me peaksime võtma sama eesmärgi, mis meil siiamaani oli, sama kaitstuse tase, mis meil on olnud arvutite puhul. kas vabatahtlik sertifitseerimine võiks toimida, meie usume, et jah, aga selleks on vaja turgu, on vaja sundust, on vaja harmoneeritud turgu, on, kui ühtne turg äh, toimib ja bürokraatia ei tohi seda juhtida. kas me oleme liikumas nüüd õiges suunas, daamid ja härrad, ma pisut muretsen selles osas arvestades äh, äh, eraelu teemat, arvestades äh, ligipääsu andmetele, andmete puudumist. selge on see, et kui me räägime sertifitseerimisest, peab väga selgesti aru saama, mida me sertifitseerime, kus ja mis on erinevate osapoolte roll. tarkvaratootjatel, riistvaratootjatel on erinevad rollid. jaotatud mudeli puhul ma ei usu, et me oleme seda kõike analüüsinud. IT-turvalisus ei toimi intentsiooni, institutsioonipõhiselt, seda, seda tuleb, see peab tuginema võrkudel, analüütikal ja lõpp-punktil sertifitseerimisest on abi, kui see on vabatahtlik, lähtub turust, kui seal on turuvajadus, kui on võimekus samuti, mis on seotud selle sertifitseerimisega ja selgelt peab see tegevus toimuma kõikjal Euroopa Liidus, mitte üksikutes liikmesriikides. ja erasektor samuti peab mängima sel, oma rolli selle loomises, kujundamises, see puudutab neid, neid eeskirju, mis praegu juba eksisteerivad ja kindlasti, kindlasti kutsume üles Enisat eh, etendama siin tähtsat rolli. suur tänu ja sai, jäite ka peaaegu kaheksa minuti piiridesse. ja nüüd läheme edasi samal viisil. Äh, fraktsioonide esindajatel on kaks minutit kõigepealt ja siis teine voor, iga saadik, kes soovib, võib sõna saada üks minut kõigepealt esimene voor, Angeelika Niibler, Rahvapartei, palun. suur tänu. ma tahan mõlemat külalist eh, tänada väga huvitavate ettekannete eest. ja minul on kolm küsimust. kõigepealt jätkuküsimus, et kas meil on vabatahtlikud eh, küberturvalisuse sertifitseerimise raamistikku või on meil vaja kohustusliku iseloomuga raamistikku, vabatahtlik või kohustuslik? ma kuulsin härra Šantsoselt, et vabatahtlikkust süsteemist piisab, kui turg on olemas. kas see on olemas või tuleb see alles välja arendada, on minu küsimus Äh, niimoodi, mina arvan, äh, et meil on vaja kohustuslikku süsteemi ja peab olema ka stiimuleid ettevõtjatele, et nad ühineks selle süsteemiga samal ajal. ja teine küsimus, kas meil on riskipõhist lähenemisviisi vaja? Mm, ma ei ole üksikasjadega tuttav, aga ma arvan, et ka öö, äh, pettuste raskusaste võib olla erinev ja sertifitseerimisel peavad olema ka siis kriteeriumid eh, sellega tegelemiseks ja kolmandaks küberturvalisus eh, ja sertifitseerimine, see võib anda suure eh, konkurentsieelise Euroopa Liidule või kuidas, mis toimub Hiinas, mis toimub USA-s. et kas rahvusvahelised standardid või äh, meie Euroopa standarditega võib-olla anname eeskuju. ma tänan, proua Niibler. härra Albrecht, tere tulemast. ja palun, teil on sõna. IMCO komisjoni esindajana. Äh. jah, ma tänan. jah mul on ainu, sõna ainult üks kord e, mõlemal teemal, kui tohib, e, ja IMCO seisukohad. aga see, mida proua Niibler äsja ütles, tahaksin sellele lisada, et minu arvates ka kõige tähtsam küsimus NISA määruse e, reformiga on, et kas me tahame siduvat või mittesiduvat sertifitseerimis kava. jah, siin on erinevad tasandid sellel küsimusel. küsimus on ka selles, et mida see siduvus ikkagi tähendab ja kas see on ainus viis, kuidas sertifitseerida või on teisigi võimalusi. nii et see on mitmekihiline teema. aga kõige tähtsam on, et Euroopa Liidu turust standardid, kas me tahame neid mingil määral saavutada IT-turbe vallas? ja minul on jäänud mulje ja ma arvan, ka IMCO komisjonil on selline seisukoht, et kui me tahame vähemasti teatud standardeid saavutada ühtsel digitaalsel siseturul Euroopa Liidus, siis mingil määral siduv mehhanism peaks meil äh, olema ette nähtud, sest see on ainus võimalus, kuidas neid ühiseid standardeid me saame saavutada. aga kuulaks hea meelega, mida teie selles kõige tähtsamas küsimuses kostate. suur tänu. jah, siduv või mitte või vähemasti osaliselt siduv öö, on midagi, mis meile väga huvi pakub. tahaks kuulda, mida meie külalised selle peale vastavad. Eh, nüüd sotsiaaldemokraatide esindaja. Utnovu Utšividnu. ma tänan, ütleb härra Rumbašev. üks küsimus, mis meie ees on, et kas siduv või mittesiduv sertifitseerimine ja siin seisukohad lahknevad. ma arvan, et lausa pooleks e-privaatsuse tekst ka tekitas needsamad arutelud ja otsustati lõppseadmete mittesiduva sertifitseerimise kasuks, aga üks asi, millest ma tahaksin rääkida, on see, et kas me peaksime rääkima sertifitseerimise tasemetest selles õigusaktis et esimene tasand tarbijatele, mis on madalam, teine äriühingutele ja kolmas tasand ministeeriumid ja teised valitsusasutused, et meil peaks olema erinev sertifitseerimise tase. ja meie esimesel aruteluvoorul me rääkisime ka liikmesriikide poolt tehtavat sertifitseerimisest ja mis siis sellega hakkab olema, kui saab olema meil üle-euroopaline sertifitseerimine. kas riiklikud sertifikaadid eh, saavad tõhusalt siis toimida kõikjal mujalgi maailmas? infovahetus ei toimu ju liikmesriigi siseselt ainult, vaid eh, rahvusvaheliselt ja võib-olla peaks jätma lahti lahtiseks eh, selle, et kas me tegeleme sertifitseerimistega, mis lähevad kaugemale Euroopa Liidust, võib-olla Euroopa Liit eh, peaks selle läbi arutama kõigepealt Hiina ja USA-ga. <clears throat> Vala <laughs> Thank you very much. ma tänan. jah, väga oluline on eristada tavalise arvuti sertifitseerimist tuumaelektrijaama sertifitseerimisest. loomulikult siin peab olema erisus. härra Tošinovski on järgmine. kui Jana Važina kollegia. ma tänan. mina jätkaks sealt, kus kolleeg peatus, minulgi on küsimärk siin, et mida ja kuidas sertifitseerida. jah äritegevuses, on sertifitseerimine turustatav toode ja Symantec on selle hea näide. Nemad tuginevad äh, sellele, nad kaitsevad äriühinguid. Äh, kolleegid ütlesid, et küsimus on selles, kuidas eristada avalikku sektorit sertifitseerimisel ilma, et looks liiga suure bürokraatliku koorma. ja, ja kas peaks kohaldama rahvusvahelist sertifitseerimist või Euroopa sertifitseerimist, siin on suured rahasummad kaalul. ja üks asi jäi puudu, info jagamine avalikkusele et liiga palju ei loodetaks selle peale, et na-, ollakse kaitstud. süsteemid võivad ka olla mõneti ohtlikud. juba ainuüksi internetti minek. me ei tahaks, et liiga suur usaldus tekib tarbijatel tähtis on äh, teadlikkust tõsta kõigepealt. ja ma ei tea, kas see on olnud piisav. selline on minu küsimus ja aitäh heade näidetest, mis tõite. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Kaia Kallas. A... ma tänan minul on viimasele külalisele küsimus. slaidis te näitasite sertifitseerimissüsteeme ja ütlesite, et e-privaatsuse määrus ei lähe õiges suunas. huvitav. mina olin raportööriks e-privaatsuse teemal siin komisjonis ja me jätsime selle välja, sest me teadsime, et küberturvalisuspakett on tulemas ja otsustasime, et ei dubleeri. aga äkki te täpsustaksite, kas teil on veel mingeid muid muresid seoses e-privaatsuse määrusega? seda siis küberturvalisuse vaatevinklist. suur tänu, väga asjakohane küsimus kas rohelistelt on veel sõnasoove? ei, kuue, see olen mina ise. EFTD ridadest, kas on keegi, kes sõna soovib? ei ole. ENF-ilt on lahkunud proua ENF-i esindaja ja palun kolleeg Rüübik sellisel juhul. jah, ma tänan. ma arvan, et kõigi meie jaoks on see teema väga tähendusrikas, sest millised tingimused hakkavad valitsema tulevikus ja eh, Euroopa Parlamendis me oleme ka tellinud väga suure ulatusliku uuringu nendel teemadel ja tähtis on, et see uuring toob meile välja, kus on probleemid. et jah, et erinevad kategooriad sertifitseerimisel, tähtis on need täpsustada, et kas riistvara või tarkvara või sisu. me peame teadma ka, milliseid algoritme kasutatakse ja kus tehisintellekti kasutatakse tarbijale on väga tähtis, et siin valitseks läbipaistvus. mis te arvate, kas vabatahtlik sertifitseerimissüsteem nagu TÜV Saksamaal äh, võiks äh, olla stiimuliks, et osta ainult neid äh, tooteid, mis on TÜV-i poolt sertifitseeritud. ja on sellised võimalused esitada seda informatsiooni läbipaistvalt ja äkki selliseid stiimuleid peaks kaaluma? jaa, seegi oli huvipakkuv küsimus kas on veel keegi, kes sooviks nendel teemadel sõna võtta? ei ole. sellisel juhul anname sõna härra Vagiolile ja härra Kantsosele, kummalegi viis minutit vastamaks küsimusele. Thank you. I'll respondo. aitäh, ma vastan itaalia keeles, ütleb kõneleja siis ma räägin ehk natuke aeglasemalt. kas need asjad peaksid olema äh, siduvad? ma arvan, et äh, suure riskiga turgudel, näiteks äh, panganduses, tervishoius, on teatavad sertifitseerimisnõuded toodetele ja teenustele, mis võivad näiteks mõjutada kodanike tervist või nende julgeolekut. küsimus riskile lähenemisest ma selgitaksin, mida ma mõtlen. jah, mõningatel juhtudel meie arvates peaks sertifitseerimine olema kohustuslik, aga samas ei tohiks see tooteid turult äh, nii-öelda välistada. sertifitseerimine Euroopa tasandil ei peaks tooma kaasa killustust ning täiendavaid kulusid me leiame, et see on see eesmärk, mis tuleks seada. Äh, veel üks küsimus, kui on olemas turg ja see turg äh, on edukas, siis meie assotsiatsioon ja need osapooled, keda me esi-, esindame läbi oma assotsiatsiooni oleme seisukohal, et see turg on huvitav. meil on äh, äh, terve rida taotlusi, mis puudutavad äh, edasikindlustust näiteks pilvandmetöötluse vallas ja väga palju uuringuid siin vallas on juba tehtud ja võiks veelgi teha. kõik taandub riskipõhisele lähenemisele. meie usume, et ohud, mis tulenevad äh, turvalisest äh, kasutamisest, näiteks äh, ohud, mis on seotud tuumajaamaga Äh, siis äh, noh, äh, võiks ju olla üks konto, mida kasutatakse kodust, teine konto, mida kasutatakse töölt. võib olla terve rida selliseid tooteid, mida siis kodumajapidamises kasutatakse ja sarnased tooted, mida kasutatakse tuumajaamas, näiteks kas või seiresüsteemid Itaalias äh, äh, me leiame, et see on selline valdkond, kus kindlasti sertifitseerimist on vaja. me leiame, et sertifitseerimine on midagi, mida tuleks tõesti äh, soodustada. loomulikult sõltub kõik kaubade ja teenuste ulatusest ja siis tuleb juba vaadata, milline sertifitseerimistase oleks kohane. aitäh! härra Kantsos järgmisena. Teie saate ekspertidest siis viimasena sõna. Äh, aitäh, esimees, äh, väga palju küsimusi ja raske neid kokku suruda, aga üritan teha oma parima. Äh, daamid ja härrad, mulle näib, et me ajame siin arutelus kolm erinevat asja segi. sertifitseerimine on üks konkreetne asi, millel on konkreetne tähendus, baasturvalisuse nõuded, jällegi teine asi oma tähendusega ja siis veel sildistamine. inimesed rääkisid siin ka teadlikkusest, sertifikaat teadlikkust äh, ei äh, suurenda, see on lihtsalt linnukene karbis, et noh, läks läbi teadlikkus äh, tähendab see, kuidas äh, või see sertifitseerimine viitab pigem sellele, kuidas miski millegagi ühindub ja nõnda edasi Ehm, mina suhtun suure austusega ajalukku ja kui vaadata ajalugu, siis õpetab ajalugu meile, et Euroopas meil on olemas sertifitseerimissüsteemid, ühtsed kriteeriumid, need on üsna arenenud, aga kes neid kasutavad, ainult sõjaväelased. ja sõjaväelased kasutavad neid sellepärast, et neil on vaja sellist kindluse taset, ja mõnikord nad ise ka ei ole nende kasutamisega rahul. see tähendab, et sertifitseerimissüsteem on jäik ja seda ei muuda näiteks me sertifitseerime mingit meditsiiniseadet, äh, mille puhul see on täiesti äh, vajalik, aga äh, see tähendab ka seda, et seda ei saa parandada. nii et, et meil on olemas sertifitseerimine peatud asja jaoks, me oleme ühel tasandil sertifitseerimise paika pannud ja me lihtsalt ei saa seda süsteemi kaasajastada, sest siis me peaksime selle asja uuesti sertifitseerima Äh, mida tähendab sertifitseerimise kulude äh, kontekstis, kui see toob mulle kaasa miljon eurot ja ma ei ole seda arvu laest võtnud ja kui ma pean sertifitseerima kakssada toodet, siis see tähendab kakssada miljonit, no kes seda maksab? ja äh, mida tähendab näiteks see VKE-le ja tema konkurentsivõimele Äh, kui tema tahab samuti Euroopa turul konkureerida. Ah, jah, kas me toetame riskipõhist äh, lähenemist? jah, seetõttu ma näitasin teile neid äh, slaide erinevate turvalisuse tasemetega sellepärast, et ei saa tagada turvalisust lihtsalt sellisele seadmele nagu mingi kaamera, mis väga nutiseade ei ole. seda ei saa, turvalisust ei saa tagada samamoodi arvutiga, mis kontrollib tuumajaama Äh, jah, kas sertifitseerimine peab olema vabatahtlik? me arvame, et peab. jah, äh, direktiiv äh, paneb baasstruktuuri paika ja küsimus on lihtsalt selles, kuidas me loome turul need stiimulid, mis on vajalikud. kuidas panna inimesed sertifitseerimist tahtma. ma toon ühe konkreetse näite, see praegu äh, kõikidel turgudel, kus ma tegutsen ja ma tegutsen paljudel turgudel äh,, räägitakse GDPR-ist, äh, paljud tarbijad ütlevad meile äh,, andke mulle selline turvalisuse tase, nagu ma vajan äh, kui me saame tõesti sellise sertifikeedi, mida rahvusvaheliselt tunnustatakse, siis on ju väga hea, äh, sellepärast et äh, äh, me peame tõesti hoolitsema, et kogu seda süsteemi ajendavad turujõud, me peame hoolitsema selle eest, et turg asuks selle tahale, taha, et turg tahaks seda toetada. me Äh, ei saa lihtsalt asja reguleerida selle eesmärgiga, et see kuidagi tulevikuks äh, külmutada. Äh, nii et, et ma loodan, et ma vastasin siduvuse, mittesiduvuse küsimusele. ma tahaksin mittesiduvat sertifitseerimist, mida turg siiski toetaks. risk, kas Hiina peaks valima sertifitseerimissüsteemi? jah, rahvusvahelisel areenil tegutsejad peaksid Äh, sellega tegelemas, neil on suuri probleeme selle sertifitseerimissüsteemi usaldatavusega praegu ja seetõttu me peaksime sellega arvestama. Äh, loomulikult, äh, kui me räägime sertifitseerimisest, peame rääkima ka erinevatest tasemetest ähm, ja kui me läheme sertifitseerimise teele, et see oleks ka turu vaatevinklist vastuvõetav, see peab olema üle-euroopaline, ei ole mõtet teha erinevat Saksa, erinevat Portugali, erinevat Prantsuse süsteemi Äh, proua Kallas e, äh, e-privaatsus, äh, ma kardan, et need mured, mida turvasektor väljendas ja mis ka kirjas on, keskenduvad artiklitele kuus ja kaheksa lõppseadmetele juurdepääs ja andmete töötlemine küberjulgeoleku, julgeoleku otstarbel, need on just konkreetsed näited. meil on vaja siis asjade interneti kontekstis infot korreleerida ja see, mida te ütlesite võimendamise ja sertifitseerimise kohta, on tõesti väga tõsine, väga õige, aga ka teisi äh, muresid on väljendatud. ma arvan, et sain viie minutiga hakkama, suurepärane. ja proua Spano järgmisena ta juba hakkas küsimustele vastama eelmise vooru ajal, aga ikkagi anname talle veel kord lõppsõnaks võimaluse. see on meil siin reegel. aitäh, esimees, ja aitäh, et te andsite komisjonile jälle sõna. Enisa roll sertifitseerimise kontekstis, räägiksin selle süsteemi ülesehitusest kõigepealt Äh, me räägime tõepoolest vabatahtlikust sertifitseerimissüsteemist, see tähendab, et komisjon ei ole välja pakkunud, et kõik tooted ja teenused peaksid olema sertifitseeritud me alustasime, eks, sellest esimesest sammust just nimelt sellepärast, et oleks olnud väga raske eh, paika panna kogu küberjulgeoleku eh, turg ja turg on just nimelt see, mis peaks otsustama, kus küberjulgeolek peaks olema prioriteetne ja seal ka peaks seda süsteemi kasutama Äh, see süsteem tähendabki seda, et meil on paindlikkus. samas, äh, kui me ütleme vabatahtlik, see ei tähenda seda, et meil ei ole jõustavat süsteemi, sest et sellest hetkest, kui see Euroopa sertifitseerimise süsteem rakendusaktiga heaks kiidetakse, siis peavad järelevalveasutused selle üle järelevalvet teostama, et see oleks äh, kõikjal rakendatav just nimelt selleks, et tekiksid võrdsed võimalused, just nimelt äh, sellised võimalused, et et äh, sertifikaadi saaks kahtluse alla seada, kui see ei sisalda tõest infot ja nõnda edasi ja mis juhtub liikmesriigi sertifikaadiga selle ettepaneku alusel. sellest hetkest, kui meil on olemas Euroopa süsteem, siis liikmesriikide sertifikaadid, mis puudutavad samu tooteid, lihtsalt öö, äh, oma kehtivuse lõpus lakkavad eksisteerimast ja niimoodi me saavutame olukorra, kus meil turul ei ole sertifikaadid dubleeritud kui me räägime nüüd erinevatest äh, turvalisuse tasemetest, äh, siis siin ettepanekus juhitakse tähelepanu kolmele erinevale tasandile ning äh, küsimus, mis puudutab standardeid, mitte miski ei takista nendel süsteemidel, mis välja töötatakse, kasutamaks olemasolevaid rahvusvahelisi standardeid see ettepanek võib kaasa tuua olukorra, kus meil on Euroopas turg, mis just nimelt läheneb äh, rahvusvahelistele turgudele, sellepärast et me kasutame teatud toodete ja teenuste puhul rahvusvahelisi standardeid. ja neile saab siis ka äh, erinevate jurisdiktsioonide kokkupõrgete puhul kasutada ja paljud äh, riigid on selle vastu huvi tundnud just nimelt selle paindlikkuse tõttu ja ma loodan, et ma vastasin kõigile esitatud küsimustele. aitäh! aitäh! tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, sellepärast et tõesti oli väga meeldiv seda arutelu juhatada ja samuti tahaksin tänada kõiki saadikuid, kes selles arutelus osalesid ning iseäranis tahaksin tänada viimast kõnelejat, proua Spanot, kes tutvustas meile siis komisjoni mõttekäiku. see on väga oluline asi, mida silmas pidada. aitäh! ja nüüd äh, oleme võitnud umbes kaheksa minutit ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde. see on väga oluline ja seda tutvustab äh, proua Niibler. niisiis, äh, ma annan aega kõnelejatele, et nad saaksid siit poodiumilt lahkuda ja siis jätkab proua Niibler äh, ITRE missiooni ülevaatega Enisasse Well, as an introductory remark sissejuhatuseks tahaksin siis teile meelde tuletada, et ITRE komisjoni saatis, saatis kaheliikmelise eh, delegatsiooni Enisasse, siis Ateenasse üheksateistkümnendast kahekümnenda septembrini eh, sellel aastal me pühendame viis minutit sellele teemale ja kõige olulisem on see, et Angeelika Niibler teavitab meid siis oma muljetest. palun, proua Niibler, teil on sõna. lugupeetud esimees, aitäh, lugupeetud kolleegid. tõepoolest, mul ei lähe vaja rohkem kui viis minutit koos äh, kolleeg Elgora von Naivehuseriga kaks päeva Ateenas, külastasime Enisa, Enisat. Te teate, et ITRE komisjon on küberjulgeoleku valdkonnas üsna suurte pädevustega ja seetõttu tahtsime siis tegeleda ka NISA-ga, samuti pöörata tähelepanu julgeoleku aspektidele ja iga kahe aasta tagant me siis käime NISA-s. meil oli võimalus äh, kohtuda Enisa äh, tegevdiktoriga, tegevdirektori professor Uude Helbrechtiga, samuti operatiivkoostöö osakonna juhatajaga, härra Demosthenes Ikonumuga, meil oli samuti võimalus kohtuda ähm, äh, tegevdirektori büroo juhatajaga ja samuti oli meil võimalus Enisa töötajatega kõnelda Äh, meil toimusid siis kohtumised nendega, kus saime küs esitada küsimusi ja siis ka rääkisime, kuidas meie siis poliitilisest aspektist, äh, Euroopa Parlamendi aspektist ja äh, ITRE komisjoni aspektist asja näeme, keskendusime siis kolmele asjale, mis on meie jaoks väga oluline küberjulgeolekust me siin juba rääkisime, see oli üks teema meile räägiti siis, mida NISA-s koolituse ja teadlikkuse tõstmise vallas tehakse ja äh, rääkimises ka blockchain äh, tehnoloogiast ja krüptorahast. Äh, ja Cora van Neuwenhuisen on majandus- ja rahanduskomisjonis selle teemaga juba väga pikka aega tegelenud ja ma teen nüüd siis tõesti lühidalt, mis meile siis silma jäi. meie äh, mõlemale jäi agentuur, sellest ametist positiivne mulje, meile tundub, et äh, inimesed, kes seal töötavad, on head, äh, see amet on hästi personaliga varustatud, palju noori inimesi on seal ja ma arvan, et nad õigustavad oma rolli NISA-s. ja meile näidati ka Äh, kuidas mobiiltelefoni saab häkkida. Äh, äh, ja nii et, et me ei peaks väga tõsis-, väga kergemeelselt suhtuma siin turvarakendusse, näidati ka seda, kuidas saab arvuti, et ei pea arvama, et ainult arvutisse saab rakendada, siis rääkisid, räägiti blockchain'i tehnoloogiast, krüptorahast ja andmekaitsest e, e-privaatsusest ja ka neid teemasid me siis arutasin ja ma võin eh, meie vestluste mõningatel aspektidel veel peatuda, aga kokkuvõtteks pean ütlema, et minu jaoks oli see tõesti väga huvitav ja eh, küberjulgeoleku teema on eh, praegu just väga õigel ajal tõstetunud, nüüd, kus me siin Niisa asjadega ka ITRE komisjonis tegutseme ja ma tahaksin öelda, et Enisal on tõesti väga palju oskusteadmisi selles valdkonnas. meile näidati ka, kui tige, tihedalt nad teevad koostööd liikmesriikide infoturbeametitega. ja ma leian, et lõppkokkuvõttes peab ütlema, et tegemist on tõesti väga professionaalse tööga, mida me Enisas tõge, tõdesime, nii et, et me peaksime tõesti Enisa mandaati laiendama. ja mis puudutab eh, nii mandaati eh, kui ka raha ja personali, eh, siis ma arvan, et me peaksime väga tugevat toetust üles näitama sellele ametile Eh, arvestades seda, et me praegu just nimelt küberjulgeoleku akti arutame, me siin parlamendi poole pealt peaksime selle arutelu raames õige signaali saatma eh, ja eh, tahaksin öelda, et ilm oli ka väga kena, oktoobris kolmkümmend kolm kraadi sooja. nii et ma ja läksin äh, Münchenist talvemantliga teele ja siis maandusin seal, kus oli kolmkümmend kolm äh, kraadi sooja. nii et äh, tõesti, tegemist oli väga toreda reisiga, jah, kahjuks ainult kaks päeva. aga ma võin kõiki ko kolleege julgustada ameteid külastama, tõesti on julgustav näha, mida me oleme Euroopas saavutanud, kui olulisi e-, ekspertteadmisi meil teatud valdkondades on, aitäh aitäh! kas on veel märkusi teistelt kolleegidelt, kas on küsimusi proua Niiblerile selle teema kohta? härra Kelly. aitäh! ja ei ole paremat inimest kui Angeelika meid Enisas esindama, ma olen äh, täiesti kindel et tal just palju võimalusi äh, seda sooja ilma nautida ei ole olnud, sest et missioonid on tavaliselt äh, siiski väga tegusad ja väga informatiivsed. üks asi. kas need inimesed, kellega ta kohtus, kas neil oli äh, mingeid palveid Euroopa Parlamendile? Te rääkisite vahenditest. ja mida nad arvavad andmekaitsemäärusest ja e-privaatsusest, ähm, kas me saime siin asjadega õigesti hakkama, kas on mingeid puudusi? ja lõpetuseks, kas me saame öelda, et me oleme alati ees nendest, kes üritavad meid rünnata ja meie julgeolekut õõnestada Äh, loomulikult äh, lõplikku kindlust ei saa kunagi olla, aga kas me vähemalt nii-öelda kontrollime olukorda? aitäh selle märkuse eest. ma arvan, et me kõik sooviksime Ateenas käia. et äh, asju seal nende noorte inimestega arutada ja külastada teisi kenasid paiku tulevikku Ateenas. nii et, et suur aitäh, proua Niibler ja kui muid märkusi ei ole. jah, proua Niibler, kas te soovite vastata härra Kelly küsimustele, palun? aitäh kõigepealt jah, vaatamisväärsustega tutvustega, tutvumiseks tõesti aega ei olnud, programm oli tõesti väga intensiivne ja kaks päeva ei andnud just palju võimalusi Äh, milline on kõige suurem väljakutse Niisa jaoks Ateenas, äh, see on kvalifitseeritud inimeste saamine. Äh, in-, IT-eksperdid ja inimesed, kellel on oskusteadmised selles valdkonnas, neid nõutakse kogu Euroopas ja arvestades, mida äh, rahalise poole pealt see amet äh, pakkuda saab, äh, siis on tõesti väga raske kvalifitseeritud inimesi leida. see siis jäi meile kõrvu ja Sean Eh, mida nad meilt sooviksid, eh, nad soovivad eh, seda, et me seda ametit toetame, et me temast kõneleme, et me tõesti mõista anname, et nii see on olemas, et me neid õppusi korraldame, et liikmesriikidesse oskusteadmisi, ekspertteadmisi viime, teadlikkuse tõstmine Euroopa julgeolekualasest tegevusest on oluline jah, Äh, kõige suurem probleem on siis lihtsalt piisavalt kvalifitseeritud äh, inimesi leida. Äh, see oli kõige olulisem sõnum ja me peame tõesti vaatama, kuidas saaks sellest ametist siis atraktiivses vormis kõnelda. ja loodetavasti siis on siis rohkem noori inimesi, kes ütlevad, et ma lähen sinna. ja see on siis kõige suurem väljakutse ja mis puudutab ande, äh, andmekaitsemäärust, siis sellega nad on rahul. Äh, nad on ka vaatlejatena äh, jälginud, mis siin toimunud ja nüüd sõltub siis ka kõik sellest, kuidas liikmesriikides rakendamisega on, seda nad ka jälgivad ning nii-öelda häkkerid ja muud kurjategijad võrgus ma arvan, et siin ei saa mitte kellelgi olla täielik, mingit täielikku turvatunnet Äh, me peame tegema kõik, mis meie võimaluses lihtsalt, et seda kuidagi ära hoida, aga minu arvates on, äh, ei saa öelda, et meil on täiesti kindel ja äh, turvalisus tagatud. aga ma tõden, et see, mida see amet on juba teinud, on väga usaldusväärne ja äh, seal on noored inimesed ja põnev on ka see, et äh, palju inimesi, kes on äh, seal, kes on juba väga pikka aega neid kogemusi omandanud ja see kogemuste vahetamine omavahel, see on samuti väga oluline ja siis tulevad veel noored sinna juurde ja äh, ja see minu arvates tõesti ähm, on väga positiivne ja seetõttu äh, ma olen kindel, et äh, kui äh, Enisa e, e, muutub tugevamaks, siis ka see valdkond areneb veelgi edasi, aitäh! aitäh, lugupeetud kolleeg! ja nüüd saame minna siis järgmise päevakorrapunkti juurde Äh, sellepärast et kell on peaaegu viis. ja järgmiseks teemaks on Euroopa kaitsetööstuse arenguprogrammi loomine, mille eesmärki on siis Euroopa kaitsetööstuse äh, potentsiaali toetamine ja arendamine. raportööriks on äh, proua Krostet ja tahaksin saadikutele meelde tuletada, et tegemist on äh, õigusloomealase äh, aktiga, äh, mis vajab siis kõigi kolme institutsiooni tähelepanu. kõik kolm institutsiooni siis tegelevad selle teemaga. meil on aruteluks üks tund ette nähtud meie tänases päevakorras ja esimesena saab loomulikult äh, sõna proua Krostet äh, viieks minutiks, et ta siis meile seda teemat tutvustaks, et ta tutvustaks selle raporti põhielemente, äh, siis variraportöörid igaüks kaks minutit ja siis ülejäänud asjast huvitatud saadikud üheks minutiks komisjoni esindaja saab siis lõpetuseks sõnu ja siis saab veel proua Krostet kogu arutelu kokku võtta. ja me peamegi nüüd siis alustama aitäh, aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et aasta tagasi võttis komisjon vastu Euroopa kaitsetegevuskava selleks, et panna paika meetmed, mis võimaldaksid tugevdada Euroopa koostööd kaitseküsimustes ja samas toetada kaitsetööstuse konkurentsivõimet. ja üks olulisi ettepanekuid selles Euroopa kaitsetegevuskavas oli Äh, Euroopa Kaitsefondi äh, loomine selleks, et äh, toendada investeeringuid ühisesse teadusuuringutesse ja kaitsetehnoloogiasse. nii et, et siin on nagu kaks osa, teadusuuringute osa ja ettevalmistavad meetmed on siin juba käivitanud ja siis teine osa võimekus ja see programm puudutab just nimelt seda võimekust Äh, tegemist on äh, saja kahekümne miljoni euroga aastani kaks tuhat kakskümmend, toetada siis ühistehnoloogiat ja varustuskaitse valdkonnas. Euroopa Liidu poolne rahastamine äh, on, on kakskümmend protsenti eh, siis abikõlbulikest kuludest prototüüpide jaoks, aga see võib olla ka eh, oluliste uuringute puhul kuni sada protsenti ja eh, see projekt siis on osaks, võiks saada olas, alalisest struktuurilisest koostööst. minule näib, et see projekt on Euroopa kaitsetööstuse jaoks väga oluline Äh, see puudutab kaitset, see puudutab julgeolekut, me kõik teame väga hästi, et meie kodanikud ootavad Euroopa Liidult, et Euroopa Liit tegutseks väga jõuliselt nende küsimustega selleks, et tagada neile ju vajalik julgeolek äh, maailmas äh, ja maailmas, mis on väga ebastabiilne. Nad ootavad ka, et üha rohkem äh, Äh, oleksime me rahvusvahelisel areenil sõltumatud. nii et äh, me ei saa jätta ähm, kõrvale seda võimalust ähm, muuta konkurentsivõimelisemaks ja uuendusmeelsemaks meie Euroopa kaitsetööstus, mis seda uuendust vajab ja konkurentsivõimet. see programm peaks aitama ka seda, et äh, eelarvevahendeid tõhusamalt ka kasutaksime, kuidas me saaksime Äh, õigustada seda, et meil on sama palju lahingulennukeid, erinevaid äh, laevatüüpe, äh, kui ma tahaksin tunne, et meil on laevatehasid rohkem kui USA-s, aga meie eelarve on kolm korda väiksem nii et, et see eelarve peaks meil palju tõhusamalt vahendeid kasutada, kokku hoida ja samas saavutada rohkem. nii et, et me peame arvestama meie rahaliste võimalustega. see programm on ka vahend, eh, kuidas me saame Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat suurendada ning parandada hetkeolukorda, kus me sõltume eh, teistest riikidest meie eesmärk on tugevdada eh, tööstuslikku ja tehnoloogilist alust kaitsesektoris. niisiis meil on neli konkreetset algatust kõigepealt, kõigepealt tuleb hoolitseda selle eest, et ettevõtted saavad äh, kasu ja nende allahankijad on väga, on tõesti Euroopa kontrolli all. tegevus äh, on äh, siin seaduslikkuses ja see on väga oluline Äh, mis äh, puudutab seda kriteeriumi et, et viiskümmend protsenti aktsionäre peavad olema Euroopas, äh, mulle tundub, et see on selline väga heitlik kriteerium, seda on väga raske täita, väga raske põhjusta, põhjendada selle sektori ettevõtetel samas Euroopa tõhus kontroll on oluline Äh, see tõhus kontroll on mõiste, mida juba tuntakse ja kasutatakse näiteks lennuettevõtete puhul. Äh, niisiis äh, tuleb vaadata, kes kontrollib ettevõtte strateegiliste otsuste langetamist ning analüüsida ettevõtte juhtimist. teiseks, teine algatus kui ettevõtte kontroll peaks muutuma, näiteks kui ettevõte ära müüakse Äh, siis äh, komisjon ja liikmesriigid, keda see puudutavad, peavad tarvitusele võtma meetmeid äh, selleks, et kaitsta oskusteavet ja ettevõtte tehnoloogiat. kolmandaks me peaksime Euroopa Komisjonilt nõudma paika panna kindlalt need tooted ja tehnoloogiad, mille osas Euroopa Liit sõltub teistest riikidest. seda võiks näiteks teha hinda, programmi hindamisraporti raames meil on äh, vaja tõepoolest parane, parandada Euroopa kaitsetööstuse sõltumatust. ja neljas konkreetne algatus puudutab äh, siis nende meetmete tulemuste kaitsmist, mida programmist on rahastatud, äh, kui need ei ole kõigile kättesaadavad. kõikide nende meetmete abil, ma usun, võime me tagada Euroopa Liidule parema sõltumatuse kaitsesektoris. Eh, mis puudutab VKE-sid, eh, see on teema, mis on eriti tundlik ja puudutab paljusid liikmesriike. ma leian, et VKE-d eh, peavad mängima olulist rolli, kas siis otseselt või siis läbi suuremate ettevõtete, millele nad on allhankijateks ma leian, et üks osa sellest projektist peaks olema äh, määratud VKE-dele ja kümme protsenti projekti vahenditest peaks ka just nimelt soodustama siis VKE-de piiriülest osalemist. VKE-de osaldus on, osalus on äärmiselt osu, oluline, äh, et nad saaksid osaleda, aga need projektid peavad loomulikult olema usaldusväärsed ja elujõulised ja selleks äh, peavad need projektid hõlmama vähemalt kolme ettevõtet kahest erinevast liikmesriigist see miinimumkünnis on äärmiselt oluline selleks, et võimaldada koostööd ja äh, paljusid äh, projekte. Äh, nüüd see künnis, mis puudutab, mida rohkem me seda künnist tõstame, seda suuremal määral seame ohtu selle programmi ja uued tööstusprojektid. kõik ettevõtted, kellel on äh, väljapaistev äh, roll kaitsesektoris, võivad äh, osa võtta ja need väljapaistvuse ja suutlikkuse kriteeriumid on minu arvates äärmiselt olulised. liikmesriigid loomulikult peavad rahaliselt toetama neid programmimeetmeid ja selleks teen ma ettepaneku, et peaks olema selge kirjalik kohustus liikmesriikide poolt ja mis puudutab äh, julgeoleku ja kaitse-eelarvet pärast äh, aastat kaks tuhat kakskümmend, siis see sõltub selle programmi edukusest Te, nagu niisiis kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend paneme siis äh, lähtealuse nendele programmidele ja kui äh, asjad käima lähevad, siis võime vaadata, millised oleksid äh, tulevased need programmid, mis tagavad meie kodanike julgeoleku. niisiis ma võtaksin siis kokku äh, Äh, asjad niimoodi, et me peaksime, ma, ma olen valmis arvestama kolleegide märkusega, ma olen valmis asju arutama teie kõigiga selleks, et me saaksime äh, Te teate, et ajakava on väga tihe ja loomulikult äh, meil on vaja, et parlamendil oleks selle ettepaneku osas väga kindel seisukoht, aitäh! aitäh sissejuhatuse eest! loodame siis, et kolleegid Äh, saavad äh, kokkuvõtlikult oma märkused teha kahe minutiga. ja esimene kõneleja on sotsiaaldemokraatia esindaja härra Pohe. suur tänu, esimees, raportöör, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööri hea töö eest, hindan kõrgelt tema jõupingutusi parandamaks esialgset ettepanekut. meie ühine eesmärk on Euroopa Kaitsefond muuta toimivaks, me tahame optimeerida liikmesriikide kulutusi. on hea, et raportööri muudatusettepanekud muudavad teksti loogilisemaks ja see viib kokkuvõttes tugevama seisukohani parlamendile eelseisvatel kolmepoolsetel kõnelustel. tahetakse tugevda Euroopa strateegilist autonoomiat kaasa arvatud range tingimuslik ettevõtetele, kes osalevad programmis. keskenduksin mõnel aspektil, mida tuleks põhjalikumalt vaadelda. ei ole piisavat garantiid, et VKE-d osaleksid programmis, ma arvan, et see on suur puudujääk. ei ole midagi öeldud ka programmi rahastamise kohta, kuigi on selge, et rahastamine on kindlasti vastuoluline teema Euroopa Parlamendi jaoks. mina esitan mõned muudatusettepanekud selleks, et liikmesriikidel ja tööstusel oleksid stiimulid konsortsiumide loomiseks, kus ka VKE-d saaksid osaleda. me ei tohi äh, silmist kaotada ka asjaolu, et komisjon on sisse viinud äh, kärpeid Euroopa ühendamise rahastusse ja kosmoseprogrammi. mina teeksin ettepaneku, äh, nagu ka eelarvekomisjonis, et tuleks paremini ära kasutada eelarve sihtotstarbelist osa ja eksport samuti on oluline teema, mida kaasrahastatakse selle programmiga, sest see on selle, see on toote jaoks eriti iseloomulik. peaks olema selged piirangud äh, ekspordile. Äh, siseriiklik kontroll ei ole piisav minu arvates. kolmeteistkümnendal novembril kahekümne kolme liikmesriigi liikmesriigid võtsid kohustuse tege-, teha PESCO alas tihedamat koostööd. see peaks saama rakendatud läbi Euroopa Kaitsefondi. ja veel, äh, see on me-, meie kodanike huvides, sest äh, julgeolek on meie koda-, kodanike huvides, mis aga meie huvides ei ole, on raha andmine mõningatele õnnelikele ettevõtetele. ma arvan, et parlamendi jõupositsioon peaks olema piisavalt jõuline, et seda ära hoida. suur tänu, olen nõus, et tuleb toetada VKE-sid ja nüüd härra Krasnodemski. Dziękuję bardzo. <clears throat> My również o, o, oceniamy bardzo pozytywnie. Suur tänu. Meil on väga hea meel näha komisjoni pool tehtud jõupingutusi kaitsmaks Euroopa kaitsetööstust. Kindlasti peab see sektor arenema, kuid äh, meie arvame, et see, et see saab äh, juhtuda nii, kui me kasutame ära kõigi osapoolte täielikku potentsiaali, kui me kasutame ära ka teaduse potentsiaali, tööstuse potentsiaali kogu Euroopas ja mitte ainult teatud Euroopa osades. seepärast äh, on oluline mõista, milline on tööstuslik baas Euroopas. tuleb kasutada erinevaid üksusi, kellel siiamaani ei olnud võimalust äh, osaleda suurprojektides rahvusvahelisel tasandil ma arvan, et äh, teksti praegusel kujul ei võeta piisavalt arvesse ajaloolisi tingimusi, kõikide liikmesriikide eripärasid, näiteks VKD küsimus on tähtis, ma olen siin nõus eelkõnelejaga selles osas. on erinevaid rahastamisvõimalusi, proua Krosteti muudatusettepanekud ei võimalda täielikult probleemi lahendada. ja ma kardan, et kui parlament ei võta vastu äh, teatud muudatusettepanekuid, siis äh, siin tekstis äh, soodustatakse suuri ja rahvusvahelisi ettevõtteid, teatud partnereid ainult. ja abi antaks siin ainult käputäiele ettevõtetele. seepärast tuleb siia viia muudatusi raporti teksti kõigepealt kriteeriumide osas rahastamiskriteeriumid. tuleks lisada uued koostöövormid näiteks, äh, tuleks äh, julgustada seda koostööd, tuleks mõelda tööstusbaasile, mis oleks kestlik Euroopas tööstussektoris tuleks laiendada definitsiooni, millised äh, osa, millised osapooled täidavad kriteeriume, siinkohas ma ei ole nõus raportööriga. meie arvates tuleks võtta arvesse midcap'i, mis äh, siiamaani on teinud äh, väga head koostööd meie liitlastega. see on programm, mis äh, ohustaks meie koostööd NATO-ga, vastupidi. Äh, nad peavad äh, olema täienduvad osalevate riikide jaoks. tuleks muidugi ka julgeolekuklauslit tugevdada ning tõhustada teatud ettevõtete rolli, kus liikmesriikidel on osalus näiteks või mida võivad ette võtta kolmandate riikide ettevõtted ja tuleb ka tasakaalustatult geograafilisele jaotusele mõelda selleks, et programmi võiks edukalt ellu rakendada. tuleb äh, tagada erinevate regioonide asendatus, esindatus. Äh, suur tänu, härra Krasnodefi, teil oli kaks minutit kõneaega, paraku te ei pidanud sellest kinni, te kõnelesite kuus ja pool minutit. näete siis, et võtsite ära tohutult palju aega tänan sellisel juhul teid kannatlikkuse eest, härra esimees. ja nüüd saab sõna ALDE esindaja. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Rike. suur tänu, proua raportöör, äh, suurepärase töö eest, suurepärase koostöö eest, mis meie vahel juba on kujunenud. ma toetan komisjoni ettepanekut tundub, et nii sisuliselt kui ajaliselt tuleb see õigel hetkel, sõltumatus, tõhusus, majanduses, majanduslik tõhusus ja samuti kaitsepoliitika tõhusus, see võib-olla annab tõesti Euroopa-sisele koostööle uue hoo. me jagame põhimõtteliselt väljendatud seisukohti, mida raportöör siin väljendas ja ettepanekuid. tundub, et rõhutada tuleks mõningaid aspekte esiteks, tõhus kontroll, äh, mida eurooplased teostavad ettevõtete üle, see võib osutuda keeruliseks suurtele firmadele turul. Äh, see on esimene tähtis teema, teiseks firm, firmade juhtimine, niisiis teine siis rahastamise äh, päritolu eelarve komisjoni ettepanekud on siinkohal huvit-, huvipakkuvad, oleks soovitav, arve täpsustada ja tingimusi VKE-dele ja piiriülestele operatsioonidele. ja Euroopa Investeerimispanga staatus samuti on tähtis. finantsinstrumendid, siin äh, tuleb äh, midagi muuta, kui ta tahab sekkuda kaitsevaldkonnas. väga rangelt tuleb suhtuda kolmandatesse riikidesse. me kindlasti ei ole selle vastu, et me ei teeks koostööd NATO liitlastega, see on aga hoopis teine asi. kui me laiendame oma tööstusbaasi, parandame oma kaitsesuutlikkust ja kui me ei suuda enam siseriiklikult äh, asju lahendada, siis oleks mõistlik äh, liikuda Euroopa tasandile. see programm võiks äh, uue finantsraamistiku kontekstis täita uusi eesmärke. tänan ja järgmisena roheliste esindaja härra Pütikofer. ma tänan. meile ei meeldi komisjoni ettepanek, sellepärast et see ei lähe piisavalt kaugele. kogu selle asja eesmärk peaks olema vähendada kasutuid kulutusi, toetada ja edendada Euroopa julgeolekut samaaegselt, nagu kolleeg ütles, parem tõhusus on eesmärk. aga nii see ei lähe. ja praegune arutelu on veel liikuma nüüd, liikumas nüüd veelgi kahjulikumas suunas, kolleegid räägivad siin geograafilisest tasakaalust, see ei ole kindlasti tõhususe kategooria, räägivad sellest, et tuleb toetada Euroopa tööstust, ka see ei, ei peaks olema meil siin põhjenduseks või see, et peaks võimalikult paljud liikmesriigid osalema, ka see ei ole tõhususe kategooria või näitaja. kolleegid siin väidavad, et me peaksime alustama uut toetuste vooru kaitsetööstusele, ilma et me rõhutaks seda, mida tuleb rõhutada. ehk siis rohkem tõhusust ja vähem asjatuid kulutusi. liikmesriigid kulutavad hetkel kolm korda rohkem kaitsevaldkonnas kui Vene Föderatsioon, ilma aga, et nad suudaksid, suudaksid olla piisavalt võimsad mina arvan, et me peaksime vaatama tõsiasjadele näkku. asi ei ole mitte, see ei ole mitte VKE-de toetamise poliitika. küsimus on selles, et me peame konsolideerima terve tööstuse, olema tõhusad, kui me selles suunas e, liigume, siis peaks, kui me seda teha ei taha, siis me peame kogu asja peatama. ja teiseks, kust see raha siis tuleb? me kärbime kulutusi, mida ei tohiks kärpida ja me ei nõua, et liikmesriigid äh, investeeriks sinna, kuhu tuleb investeerida, kui liikmesriigid tahavad toetust. ja juhtimisstruktuur annab tööstussektorile liiga suure sõnaõiguse kulutuste osas. ma arvan, et see on tõesti äärmiselt äh, küsitav, mitte mitte lihtsalt siin ei raiska me rohkem raha, mida võiks tõhusamalt kulutada, me aga ka lubame kaitsetööstusel olla kaasotsustaja seal, äh, kus me räägime raha raiskamisest. ma arvan, et see on täiesti valel alust, valedel alustel peaksime minema hoopis teises suunas. Äh, suur tänu väga huvitavate märkuste eest. järgmine on QNGL fraktsiooni esindaja härra Silikiotis. tere! Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης... Suur tänu! Rääkides Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arenguprogrammist, siis meie arvates on osa laiemast teemast see strukturaalsest lähenemisest Euroopa Liidu poolt ma hindan kõrgelt äh, seda tööd, mida proua Krostet on teinud, isegi kui ma täielikult äh, temaga ei nõustu. loe, vaatame komisjoni ettepanekut. ei ole olnud mõjuhinnangut, mis äh, õigustaks, miks sellega nii kiire on. eesmärgiks on tõhustada ühenduse strateegilist mõõdet me räägime siin viiesajast miljonist eurost. mulle tundub, et kriisi ajal maksavad selle kinni suures osas liikmesriigid. me oleksime pidanud seda raha kasutama äh, taasindustrialiseerimiseks Euroopa Liidus, eriti lõunapoolsemates liikmesriikides, kes on eriti palju kannatanud kriisi ja kasinuspoliitikate tulemusel, nemad vajavad taas industrialiseerimist, seal on tööpuuduse reaalsed probleemid. ja sellesse oleksime pidanud investeerima, selle asemel, et äh, anda raha tööstussektor, äh, kaitsetööstussektorile mulle tundub, nagu varem ka siin öeldi, et raha ilmselt võetakse kusagilt mujalt. näiteks äh, Euroopa ühendamise rahastult. see, need, äh, raha võetakse siit ja sealt ja Euroopa ühend-, ühendamise rahastu erinevatest osadest suunatakse see siis äh, strateegilisse kaitsetööstusesse. rääkides äh, tagajärgedest, mina ei arva, et ühenduse eelarvest tuleks äh, raha ära võtta sellel eesmärgil. muidugi meil on artikkel sada seitsekümmend kolm ja ma arvan, et põhimõte on ikkagi see, et raha võetakse ära arengu äh, eelarvest selleks, et suunata see kaitse ja strateegilistesse valdkondadesse. me esitame küll muudatusettepanekud, aga ma ei usu, et meie muudatusettepanekud äh, saavad raportit äh, täielikult parandada, nii et äh, kuue nimel pean ütlema, et peame hääletama kokkuvõttes selle raporti vastu. suur tänu, lugupeetud kolleeg ja nüüd küsiksin, kas on siin EFTD esindajat, ENF-i esindajat? ei ole. seega läheme teise vooru juurde, üheks, üks minut on kõneaega teil. rahvaparteist on raportöör. see on selge, kes on raportöör. jah, teie saate ka sõna, sellised on reeglid ma ei saa nende vastu midagi ette võtta. härra Schultz, palun. minuten no. <laughs> kui palju? kõigepealt jah, ma tahan tänada raportööri väga edukas minu arvates raport, seal on väga palju positiivset ja ma ei taha kõike üles loetleda, aga see kakskümmend protsenti viiesajast miljonist prototüüpide toetamiseks. ja üks kriitiline asi või arutelu objekt minu arvates peaks olema jah, teadusuuringud. mul on selge, et et militaaruuringute puhul on tegemist kaitseteemadega, peab mõtlema, et millist informatsiooni tohib jagada, mitte aga liiga kitsendav ei tohiks ka olla. jah, võib mõelda, et ju selle peale, et know-how mitte ainult ei tarvitse välja minna Euroopa Liidust, vaid võib ka meile tulla Euroopa Liitu sisse ja nüüd NATO liikmesriikidega piirduda, kui jutt kõneks on kolmandatest riik, üheksa kolmandad riigid, et nemad võivad osaleda teadusuuringutest, on üks viis. ja kolmandad riigid, kes Euroopa Liiduga teevad koostööd kaitsevallas, võib-olla peaks olema äh, ka hõlmatud ja kellel on äh, tõesti mõttekad teadusuuringute programmid äh, Äh, Lõuna-Aafrika, Iisrael, Singapur, ma arvan, peaksime ka nende riikide peale mõtlema ja mitte, me peaksime ikka kaugemale mõtlema kui Euroopa Liit, kui räägime teadusuuringutest no.. Mm, äh. ma tänan ja täiskogul jah, saate pikemalt sel teemal peatuda, aga praegu küll on teil nii vähe aega, seal on teil neli minutit, härra Hekmark Raport aitäh raportöörile. mul on üks märkus. nimelt Euroopa kaitsetööstus peab olema suuteline ja võimeline võimalikult hästi kaitsma meie riike parimate relvade ja süsteemidega, see on peamine. ja palju tähtsam on äh, selgitada seda, et meil on vaja kõige paremaid teadusuuringuid, pädevusi, ükskõik kust see tuleb, aga oleks ta kohal siin Euroopas. meil peab olema suutlikkus, võimekus ja äh, kõige modernsemad äh, tehnoloogiat ja seadmed ja siis hakkame rääkima, kus koha peal täpselt Euroopa Liidus. jah, rahvusvahelised äh, tegijad, kes ka saavad panustada Euroopa kaitsesse. Äh, see on minu sõnum, jäin, piirdusin ühe minutiga äh.. väga hea. palun, härra Tošenovski. suur tänu, teen lühidalt ja mina tahaks rääkida selle programmi rahastamisest. ma saan aru, et komisjon vaatas, kus ressursse leida, aga ma ei ole nõus, et sada viiskümmend miljonit eurot on nüüd üle võetud kosmoseprogrammidest. see on üks kolmandik viiesajast peaaegu ja olen mures ka sellepärast, et Galileo on see, mis on oma lõppfaasi jõudnud, aga kannatab nii et on vaja ikkagi pärast hakata otsima Galileo rahastamiseks rahalisi vahendeid, alati on Galileoga nii olnud. proua raportöör räägib jah, et on vaja taotleda sünergiat kosmosepoliitika ja kaitsepoliitika vahel. et komisjon peab seda väga tähtsaks. minu arvates see sünergia peaks kajastuma ka eh, selles kaitsepoliitika programmis ja kaasama kosmoseprogrammid. me ei tohi nõrgendada kosmoseprogramme uute programmide tõttu. Äh, äh, ma tänan ma arvan, et me oleme ühel meelel. mitte ainult kahe-kolmekesi, et on vaja tugevdada rahastamist ja see raha peab tulema teistest allikatest kui sellistest olemasolevatest programmidest nagu Galileo ja teised. ma arvan, see on kõige, meile kõigile väga tähtis, sest kõik ütlevad praktiliselt sedasama, räägivad sama rahastamise kohta tänan väga ja järgmine kõneleja on härra Eeler. Äh, lugupeetud kolleeg, äh, võite pisut rohkem nüüd rääkida, kauem rääkida? see on ainus, mis ma teie heaks teha saan. jah, ma üritan siiski lühidalt teha see ei ole nii lihtne siin äh, härra Pütik kohveri järel rääkida, aga üritame siin natuke tonaalsust parandada. jah, me räägime siin sellest, mida tuleb teha. see on esimene, esimene ähm, samm pärast seda, mida nõukogu on otsustanud, see on meie kõigi huvides, nõukogu otsustas et meil oleks globaalne strateegia kaitsevaldkonnas ja meil eh, praegu Euroopas on väga rasked läbirääkimised USA-ga ja meil on vaja tulemusi. ja see on see esimene avalöök ja kohe tekivad suured probleemid. kõigepealt rahastamisprobleem. ei saa olla nii, et me teeme uusi poliitikaid ja vana rahaga. raha selgub, et ei ole ja kui meil on kaks tuhat kakskümmend üks juba kõik käivitunud ja raha siis ei ole, nii ei lähe. nii ja ka sellega ainult äh, lõhe kasvab maksete ja kohustuste vahel. ja nüüd teine asi, see ettepanek on üsna, üsna sihuke ebaselge, mis puudutab äh, IP haldust äh, või jaotamise süsteemi. on hämmastav, et parlament on nõus seda kaasa tegema. jah, me saame aru, et see on väga aktuaalne poliitiline teema, aga ähm, äh, meil on vaja äh, IP autorikaitseõigusi, teadusuuringuid ja nii edasi ja geograafiline tasakaal, millest siin räägiti, ka siin on vaja formuleerida, et milleks meil see programm siis vajalik on ja äh, uutest, uusi liikmesriike üles kutsuda ka aktiivselt osalema, äh, sest nemad saavad sellest kõige rohkem kasu, aga see ei ole ainult nende, nende huvides, vaid see on meie kogu ühise välis- ja julgeolekupoliitika huvides ja me ei taha raha meie tööstusele suunata, vaid me tahame raha ikkagi meie ühiste jõupingutustele suunata, mida me teeme kaitsevallas ja see ei ole mingi tööstuse, see kaitsetööstuse toetuse programm, mis, millest siin jutt on. ja teine teema, ma kardan, see orientatsioon. jah, väga palju raha on siin aga tähtis on nüüd, millal see raha suunatakse ja kui siin nüüd sektor, tööstussektor eh, mingi soovide nimekirja koostab, siis peame vaatama, mis meil siin ikkagi sissejuhatuses kirjas on, nimelt ühine eh, julgeoleku ja kaitsepoliitika. jah, viissada miljonit eurot eh, tuleb suunata, suunata kahele-kolmele teemale ja mitte igas suunas laiali jah, kaheksakümmend protsenti rahast tuleb liikmesriikidelt. ja äh, liikmesriikidel peab olema ka seetõttu motivatsioon, et kaasa lüüa, sest vastasel korral liikmesriigid ei ole valmis raha investeerima ja see tähendab, et kaitsesektor ei saa, kaitsetööstus ei saa raha. see ei ole nii, et me anname sada protsenti neile raha ja ütleme, et teil on nüüd vabad käed, ei. üritatakse liikmesriik riike stimuleerida raha eraldama, et üheskoos vaeva nähtaks, jõudu pingutataks ja süsteeme välja arendataks, mis meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika huvides on ja mitte ei ole tegemist kaitsetööstuse toetamise programmiga. jah äh, äh, jah, kriitika kriitikaks, aga nüüd on vaja tulemusi saavutada. meil on globaalne strateegia ja nii edasi ja meie ülesanne ei ole nüüd lämmatada seda viitsada miljonit, vaid me peame kohe alguses mõtlema, kuidas saavutada seda, mida me tahame saavutada, aga parlament peab ka selgelt ütlema, et see ei ole mingi projekt, et äh, me, me hakkame praeguse eelarve alusel uusi kaitseprojekte arendama. suur tänu, härra kolleeg. jah, eriti see soovide nimekiri kaitsesektorist, see on väga tähtis, kaitsetööstusest on väga tähtis mõte teilt. järgmisena öö, äh, Te Lange. jah, ma tänan. ma arvan, et see on üks väga tähtsaid raporteid, mis proua Krostetil tuleb nüüd lõpule viia, läbi parlamendi suunata. kõigepealt tõhus kontroll on teema, mille tahaks peatuda, nimelt kas, kuidas on siin lood intellektuaalomandi õigustega ja nii edasi ja äh, vähemasti kolm ettevõtet kahest liikmesriigist on siin see valem. mina olen väikesest liikmesriigist ja selline euroopaline lähenemisviis tõesti toimib, kui kõik leiavad, et nad midagi võidavad sellest programmist. et miks mõned liikmesriigid äh, eelistavad osta Ameerika, Ameerika äh, reaktiivlennukeid Äh, nii on lihtsam, aga kui me tahame välja arendada neid Euroopas, siis me peame äh, mitte sõltuma USA-st. Äh, nii et kõik on vaja kaasata sellesse ahelasse, mida rohkem osalisi on, seda rohkem toetust saame poliitilisel tasemel liikmesriikidelt sellistele projektidele. kas ei peaks lisama midagi siia valemisse ja ütlema, et Eh, iga täiendav liikmesriik, eh, kui kaasatakse, siis saadakse juurde kaks-kolm protsenti rahalisest vahenditest, siis vastasel korral on tõesti ainult koostöö kahe, kahe vahel ja kuidas siis selle ülejäänud kahekümne viiega lood on. olgem siin leidlikud. suur tänu. Te saite pea kaks minutit. reeglid näevad teisiti ette Thank you very much and uh, thank proua Moody, suur tänu raportöörile tubli töö eest. jah, ma ütlen sedasama, mida teised juba ütlesid, aga mõtleme selle peale, et kui me tahame tõesti lisandväärtust lisada Euroopa Liidu tasandil, siis tuleb arvestada kahe asjaoluga. kõigepealt tõhusus. et mis muudab selle programmi tõhusaks, ja teised kolleegid juba ütlesid, et mida rohkem piiranguid äh, ja kitsendusi me seame, äh, siis võib-olla äh, kannatab tõhusus. ja teine asi, ajakava. seegi mõjutab tulemusi kui see tõesti, kitsendused nii dramaatilised on ja kordan, mida teised ütlesid eh, eelarve eh, kohta ja teiste programmide eh, raha kallale minemine. ma arvan, et meie siin parlamendis peame talitama nii, nagu me mujal oleme talitanud teiste programmide puhul ka antud juhul. ma tänan. proua Werner ja vielen Dank. suur tänu, suur tänu kolleeg Rostetile selle eelnõu eest. ma pean ütlema, et äh, siin ollakse väga positiivsed siin komisjonis selle Euro Euroopa Komisjoni tulnud ettepaneku osas, aga mina seda ei jaga jah, äh, kaitsepoliitika äh, on väga tähtis Euroopa Liidus ja meie sotsiaaldemokraatidena oleme alati arenguid siin toetanud aga see alaline struktureeritud koostöö, mis paar nädalat tagasi ära otsustati, see on midagi, mida me väga toetame. aga need kallid topeltstruktuurid, äh, liikmesriigid saavad oma raha palju paremini ja tõhusamalt ära kasutada. Äh, jah, et siin on kõneks mitmed miljardid. aga poliitilisest tahtest jääb puudu, et paremat koostööd teha. jah, me toetame ressursside koondamist ja suutlikkuse ja võimekuse koondamist ja tähtis on koostöös ka bürokraatiast jagu saada, aga suur küsimärk hetkel on, et eh, kuidas rahaliste vahenditega hakkab olema ja kas see tõesti, see programm nii saab toetatud. artikkel sada seitsekümmend kolm eh, aluslepingust näeb ette täpselt, et millised projektidele millist raha tohib kasutada. Eh, üks koma viis miljardit me anname välja ilma, et oleksime täpselt määratlenud, milleks ja nagu teised kolleegid ütlesid, Cefist äh, ja Galileost raha äravõtmine on midagi, mida me ei saa toetada. jah, me peame vaatama, millised sammud me järgnevalt astume ja siis uuesti tuleme selle projekti arutelu juurde tagasi. Mm. suur tänu, lugupeetud kolleeg Eh, proua Mari. tänan väga, esimees. mõned aastad tagasi eh, sai alguse Euroopa Kaitseamet ja ma osalesin selle töö juures, sellepärast paar märkust. kõigepealt rahastamine. jah, raha, see tõesti, viissada miljonit, seda ei ole palju, aga tähtis on mõelda ka liikmesriikide osalusele. tegemist on stiimulite loomisega ja eriti väikesed riigid kes ütlevad, et jah, et vaja on jagada kõikjale, jah, see on võimalik, aga tingimusel, et need riigid ka ise osalevad ja olulisel määral. rahastamisest veel. tuletaksin mõnedele meelde, et kui me võtame teistest eelarvetest raha ära, siis kaitsetööstuse puhul on meil tegemist sadade tuhandete töökohtadega, ettevõtetega, mis tegutsevad väga erinevates regioonides, praktiliselt kõikjal Euroopa Liidus ja tuletan ka meelde, et on kahetised uuringud ehk siis kaitsealased uuringud ühelt poolt, mis on aga, millel on ka mõju ja kasutusvõimalused tsiviilvaldkonnas. rääkides Galileost, tuletaksin meelde, et Galileo programmis on ka üks osa, mis on suunatud kaitsesektorile. tänase seisuga ma arvan, Euroopa Liidul on vajalik võimekus, tehnoloogiline oskusteave samuti selleks, et äh, kaitsevaldkonnas olla tipptasemel, vaatame näiteks äh, kõiki, kõiki uusi tooteid, äh, tiiger, rafal, erinevates valdkondades, nägemaks, et meil see suutlikkus on olemas, ilma et me peaksime sõlmima liite teiste riikidega kes on ka ise teatud määral sõltuvad. suur tänu. ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja. palun piirduge kolme minutiga aitäh, ma teen väga kiiresti. ma peatuksin kolmel punktil, mida siin tõstatati. kõigepealt, kes sellest kasu saavad? komisjoni eesmärk on loomulikult äh, sektori konkurentsivõime, nii et, et ettevõtted peaksid sellest kasu saama ning äh, Euroopa tööstuse konkurentsivõime peaks parandama. seepärast pakumegi välja üsna range lähenemise kasusaajate osas Need kriteeriumid, viiskümmend üks protsenti on komisjoni ettepanek, me saame aru, et meie lähenemine võiks olla ka tõhusa kontrolli põhine ja me oleme valmis tegema eh, parlamendiga sellel baasil ka koostööd teine punkt puudutab VKE-sid, kes võiksid olla ka siis võimalikud kasusaajad. meie eesmärk ei ole eh, tõesti soodustada mitte üksnes suuri ettevõtteid, vaid luua selliseid projekte, millest saaksid kasu kõik ettevõtted, sealhulgas ka VKE-d Äh, projektide väljavalimine toimub äh, nende äh, omaduste põhjal, konkurentsi põhjal ja liikmesriigid loomulikult on need, kes projekte välja pakuvad ja samuti ettevõte ja kui pakutakse välja häid projekte, mis vastavad väljapaistvuse kriteeriumitele, siis nad saavad ka toetust sellest programmist mis puudutab konkreetseid sätteid äh, VKE-de kohta, siis see on komisjoni prioriteediks, see tähendab, me oleme avatud äh, sellele, et seda teksti selles aspektis parandada, äh, sest et tegemist on tõesti asjaga, mis on ka nõukogu jaoks äärmiselt oluline, nii et, et me oleme valmis siis seda osa tekstist muutma. ja viimane märkus puudutab eelarvet nagu te teate, me oleme natukene raskes olukorras, sellepärast et meil on äh, üks institutsioon, kes ütleb, me peame vahendeid lihtsalt ümber paigutama ja siis on meil teine institutsioon, kes ütleb, et tuleb uut raha kasutada. Äh, komisjoni seisukoht on kuskil nende kahe vahepeal, aga me oleme valmis tegema kahe institutsiooniga koostööd selleks, et leida siis asjakohane lahendus mis puudutab nüüd äh, seda aega, siis ma tahaksin rõhutada, et see programm, äh, kaitseküsimuste programm äh, võib puudutada siis kõiki valdkondi ja ka spetsiaalseid sektoreid. Need sidemed kaitsesektori ja muude sektorite vahel on üsna tõsised ja näiteks ka kosmose vallas Eh, ning eh, ka nemad võivad siis saada sellest programmist kasu, kui nad esitavad eh, projekte ja loomulikult neid projekte kaalub komisjon suure huviga. suur aitäh! aitäh! ja nüüd on aeg, et meie raportöör asja kokku võtaks niisiis, proua Krostet, palun võtke lühidalt kõik need märkused kokku. suur aitäh, härra esimees, tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja tahaksin neile öelda, et ma loomulikult kuulasin väga tähelepanelikult nende sõnavõtte ja ma üritan eh, ka natukene üldistada eh, neid erinevaid teemasid Äh, mis äh, arutelu käigus tõstatusid. Äh, kõigepealt rahastamise küsimus. meil on see summa, mille Euroopa Komisjon on välja pakkunud, sada miljonit eurot. nagu proua Aljo ütles, liikmesriigid peavad andma ka oma panuse ja aastaks kaks tuhat kakskümmend on see kaks miljardit mis peab siis tulema liikmesriikidel, see tähendab, et poolest on vaja häid projekte Eh, see tähendab, et eh, ja, ja, ja ma saan aru, et võidakse tunda muret eh, siin sellepärast, et raha läheb ainult ühele või teisele liikmesriigile. aga need riigid peaksid teadma, et peale jäävad siis head projektid ja iga riik on võimeline välja pakkuma projekte, seda ka rahastamise vallas, täiendava rahastamise vallas ma pean siis silmas selliseid rahalisi vahendeid, mis siis tulevad siis täiendavalt veel riikide kaitseprogrammidele. mis puudutab nüüd Euroopa tasandil rahastamist, siis ma ütlesin väga selgelt, et eelarvekomisjon võttis väga jõulise seisukoha Äh, see puudutab ka erinevaid olemasolevaid programme ja ma saan sellest väga hästi aru ja ma mõistan, et meil on vaja tasakaalu äh, rahastamisettepanekute vahel, see tähendab äh, jah, mõningaid eelarveridasid võib loomulikult kahe kasutada, sellepärast et nad on täiendavad ja nad puudutavad näiteks kosmost või tsiviilmissioone aga äh, samuti tuleb kasutada äh, siis äh, marginaale, nii et, et mina igatahes kuulasin ära mõlemad seisukohad, aga ma tean, et eelarvekomisjoni seisukoht saab olema väga jõuline ja siis me peame pidama läbirääkimise. nüüd, mis puudutab VKE-de võimalust osaleda minu arvates on see äärmiselt äh, oluline, jah, loomulikult on see tähtis, aga ma ütleksin, et äh, geograafilised äh, kriteeriumid ei peaks siin rolli mängima, kriteeriumid peaksid olema väljapaistvus, konkurentsivõime ja projektide kvaliteet. ma palun ainult ühte asja, et kõik liikmesriigid tõesti oleks kaasatud, see on äärmiselt oluline nende projektide eduks aga ma tean, et on VKE-sid igas liikmesriigis, mis on suutelised äh, ka äh, sellest rahastamisest kasu saama, saama, äh, aga loomulikult ähm, sõltub see nende ettevõtete pädevusest ja oskustest. Ähm, tahaksin samuti meenutada teile, et loomulikult ja seda ütlesid ka mõned teist, tegemist on äh, tõhususega. Äh, tõhusus on äärmiselt oluline nende projektide ja programmi seisukohalt äh, niisiis ma paluksin kõikidel kolleegidel hoolitseda, et Äh, me peame tõepoolest äh, nii-öelda kindlustama ühte tööstussektorit, äh, mis peab olema täielikult uuendusmeelne ja palju tõhusam. samuti tahaksin meenutada, et ma jah, ma vaatan siin praegu üle kõik, mida sõnavõtjad ütlesid, kolleeg Moody äh, ütles, et me ei saa siin olla jõuluvanad ja äh, arvestada igasuguste projektide, loomulikult kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, selleks ajaks on vaja prioriteedid paika panna. ja ma juba oma sõnavõtus juba ütlesin, on äärmiselt oluline, et Euroopa Komisjon ütleks meile, äh, millised on need prioriteedid, kus me saaksime tegutseda tõhusamalt hästi, äh, lõpetuseks ütleksin, et äh, ma sooviksin äh, rahustada ühte kolleegi, see oli vist kolleeg Siri Kjutis, kes ütles, et meil ei ole vaja ära võtta arenguabilt, aga selles küsimus ju ei olegi. nii et, et loodetavasti see rahustab teda, mis ma Äh, arvan, et ma võtsin kokku kõige olulisema sellest, mis äh, öeldi, sellepärast et paljud kolleegid rääkisid samal teemal. Äh, igatahes ma olen kolleegide käsutuses ja loomulikult tahaksin, et nad esitaksid ka muudatusettepanekuid, et ma saaksin siis oma teksti parandada. ma sooviksin, et me lõpetaksime ja ma tõesti olen kõigite kolleegide käsutuses selleks, et me saaksime äh, asja arutada esitatud muudatusettepanekute baasil. äärmiselt oluline, et parlamendil oleks väga jõuline seisukoht, et me saaksime võimalikult hästi pidada läbirääkimisi nõukoguga, äh, sellepärast et äh, parlamendi ja nõukogu vahel on eriarvamusi ja kui meil on jõuline seisukoht, siis on meie seisukohti ka läbirääkimistel palju kergem kaitsta. aitäh kõigile! aitäh! ja lõpetaksin selle arutelu siis äh, mitmete märkustega. kõigepealt, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kolmekümnes november, keskpäev. niisiis, kolmkümmend november, keskpäev Äh, me vaatame muudatusettepanekud läbi üheteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist. avalik kuulamine kahekümne teisel jaanuaril kaks tuhat kaheksateist. hääletus ITRE komisjonis äh, tõenäoliselt kahekümne esimesel veebruaril järgmisel aastal ja hääletus täiskogul Äh, sõltuvalt siis äh, sellest, äh, mida me sellest ajakavas, selle ajakava raames suudame saavutada. ilmselt selle teema kohta, kas kellelgi on veel midagi öelda selle teema kohta, kui ei ole, siis teisipäeval, kahekümne kaheksandal novembril algab meie töö kell üheksa ja suletud uste taga toimub siis kõigepealt koordinaatorite kohtumine ja kell kümme alustame hääletusega, hakkame seda tohutu suurt paketti hääletama, mille oleme ette valmistanud. soovin teile meeldivat õhtut, aitäh!